kolleegid, ma arvan, et me alustame otse maid, sest meil on arutada punkte, mis nõuavad üsna pika arutelu, sellepärast me ei saa enam venitada. tere tulemast kõikidele, tuletan teile meelde, et kümme kolmkümmend on hääletus, kellel on kaardid maha unustanud, siis palun minge ja tooge need kaardid ära nii et alustagem. suur tänu. tere tulemast veel kord. ja ma kõigepealt eh, alustaksin sellest, et me võtame vastu päevakorra. meil on kahepäevase koosolekuga tegemist, meil on üks muutus. see tähendab seda, et me lükkame edasi härra Luhani raporti Eh, mis eh, käsitleb eh, sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamist konkurentsivõtmes lihtsalt ei olnud võimalik tõlkida ära kõiki sada viit muudatusettepanekuid. ja see tegelikult et eh, raport esitati alles üheksandal juulil ja sellepärast ei ole võimalik saada nii kiiresti tõlget ning eh, kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal septembril me arutame seda komisjonis. et kui te nüüd eh, sellega lepite, siis peame päevakorra vastuvõetuks. ja ma ütlen teile ka seda, et eh, nagu tavaliselt läheb siis ka interneti meie eh, koosoleku ülekanne. nüüd eh, kinnitame siis koosoleku protokolli, koosolek oli teisel-kolmandal juunil, te olete saanud kätte protokolli ja kui teil ei ole mingeid vastuväiteid, ja kui te vastuväiteid ei esita meie tänase koosoleku ajal, siis me peame neid vastuvõtamatuks, vastuvõetuks. nüüd järgmine punkt on juhataja teadaanded. ma tahan teiega jagada järgmist infot. kõigepealt meil eh, pidi olema täna siin kohal Ungari delegatsioon, ei, ei, nad on ikkagi kohale tulnud, see on tõesti väga oluline. esimene kord, kus eh, meil on külas kolleegid Ungarist, eh, siin on nende nimed, Toomas Pelletši, tema on regiona-, tema on riikliku arenguminister, härra Giovandili. suur tänu, et te tulite proua Andre Hanseroš, paistab, et teda vist ei ole kohal, tema on ka kohal. Hans, proua Hanseroš on äh, Arenguministeeriumi äh, osakonna juhataja. Äh, suur tänu, et te tulite Eh, ja nüüd siin ei ole kirja pandud, et te tahaksite sõna võtta, aga kui teil eh, on selline soov, siis palun käsi püsti, kohe saate sõna. siis eh, teine küsimus puudutab koordinaatorite kohtumist, see toimus Strasbourgis ja koordinaatorid otsustasid, et me võiksime tulla välja järgmiste ettepanekutega. kõigepealt Euroopa Komisjonile esitatakse suuline küsimus ühtekuuluvuspoliitika suuniste osas ja seda tehakse oktoobri esimesel sessioonil, siis teine otsus puudutab resolutsiooni eelnõud, mis tõmbab kokku eh, komisjoni poolt esitatud arutelu enne septembri erakorralist eh, saate siis eh, resolutsiooni eelnõu ja siis me saame mõelda mm, selle äh, positsioonidokumendi üle, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. nii et see tuleb septembris ja me siis töötame praegu selle resolutsiooni kallal. järgmine suuline küsimus puudutab elamupoliitikat see küsimus esitatakse nõukogule, koordinaatorid leppisid kokku äh, nende äh, suuliste küsimuste osas ning tekst on siis komisjoni liikmetele jaotatud. me arutasime ka arvamusi. E, esimene arvamus puudutab e, finantsküsimusi, see puudutab e, ühend, Euroopa Liidu üldeelarvet. seal on vaja esitada meie arvamus ja selle arvamuse valmistab ette Rahvapartei praegusel hetkel mul inimese nime ei ole. aa, Jan Olbrit on see inimene, öeldakse mulle praegu. teine eh, puudutab Musta mere strateegiat, mille kohta me peame esitama oma arvamuse, seal tuleb eh, Viktor Destinaru sotsiaaldemokraatide hulgast, tema koostab selle ehm, arvamuse ja siis järgmine küsimus puudutab eh, Eh, järgmine arvamus puudutab eh, majandusküsimusi, seal eh, Jean-Paul Bretet teeb selle arvamuse ja siis me arutasime koordinaatoritega ka seda, kas on vaja luua <clears throat> eraldi komisjon selleks, et vaadata Eh, kas eh, eelarve on jätkusuutlik pärast aastat eh, kaks tuhat seitseteist. selle komisjoni esimene kohtumine on juba tegelikult toimunud. ühtekokku on selles komisjonis üheksakümmend kaks inimest, see on siis need päris mm, liikmed ja asendusliikmed ja meie komisjonist regist on seal seitseteist inimest, nii et ma loodan, et tõepoolest kõik hakkavad seal aktiivselt tegutsema mandaat sellel komisjonil on üheks aastaks. ja ma tõepoolest eh, eh, loodan, et parlamendi arvamus saab Euroopa Liidu tasemel eh, kõvahäälselt välja öeldud. me peame siiski veel arutama, kuidas me selle viimase komisjoni töö teiste töödega seome, me peame vaatama, millised olema järeltegevused ja nii edasi. see ongi praegu juhataja teadaannetest kõik, nii et, et neljas punkt on läbi. ja nüüd ma tahan siin tervitada <clears throat> eh, siin Valoonia eh, eh, peaministrit Rudi Demoti, ta on ka siis Ähm, eestkõneleja prantsuskeelse äh, osa eest ning väga hea meel, et ta sai tulla siia äh, täna äh, meie juurde, et ta saab siin rääkida Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Belgia tööprogrammi teemadel ja ma annaksin siis kohe sõna temale ning ma loodan, et et teie esindaja tuleb ka nüüd järgnevatel kuudel meie koosolekutele, sest eh, tegemist on viimase ettevalmistusega eh, selleks perioodiks, mis tuleb pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja see eh, aeg, mis meil ees seisab, saab olema üsna tihe. suur tänu proua esinaine. mul on väga hea meel siin teiega kohtuda. ja mul on hea meel ka selle üle, et me teeme tihedat koostööd. mul on suur au, daamid ja härrad, täna tutvustada teile Belgia eesistumisaja programmi. ning rääkida ka sellest, mida me võtame ette ühtekuuluvuspoliitika asjus. kõigepealt tahaksin ma öelda, et majandus, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvuspoliitika on oluliseks prioriteediks belglaste eesistumise ajal. Öeldakse ju, et presidendid, eesistujad ei oma, neil ei ole oma arvamust, nad on erapooletud, aga neil on olemas prioriteedid. miks on see meie prioriteediks siis? nagu te teate, siis sügisel tuleb komisjon välja oma viienda ühtekuuluvusaruandega, mis sisaldab väga detailset analüüsi praeguse olukorra kohta, see on seotud ka meie majanduste konvergentstasemega, sinna, seal räägitakse sellest, kuidas äh, see poliitika on seotud teiste äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikatega. Need on senini kõik avatud küsimused. me peaks, seal dokumendis peaks sisalduma ka suunised pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat äh, toimiva ühtekuuluvuspoliitika jaoks. milline on selle poliitika strateegiline alus, kuidas see on seotud kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, kuidas seal arvesse võtta ka uusi väljakutseid, eriti just jätkusuutlikku arengut. millistele prioriteetidele peaks see poliitika keskenduma ja lõpetuseks, kuidas tagada, et see instrument oleks tõhusam. ehk siis kuidas tagada, et tõukefondid oleks tõhusamad. niisiis, daamid ja härrad, proua esinaine, ettevalmistav töö on juba sellega tegelenud, me, meil toimub kuues va,, va, kuuenda vahearuande koostamine. samuti koostatakse Balkeri raportit, samuti on oma panuse andnud endised regionaalarengu volinikud, nagu ka teie, proua esinaine. ministrite nõukogus on samuti seda küsimust korduvalt arutatud nii Tšehhi kui Hispaania eesistumise ajal nõukogus arutati seda küsimust viimati märtsis ja seal leiti, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. neljateistkümnendal juunil võttis nõukogu vastu oma järeldused strateegilise aruande osas kahe tuhande kümnenda aasta kohta ja mis puudutab ja, ja ka tegevuskavade kohta kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani regioonide komitee võttis aprillikuus oma raporti vastu, mille oli koostanud Michael Schneider. see puudutas siis ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. ja teiegi, daamid ja härrad, olete juba neli kuud arutanud seda teemat ja koostanud ka mitmeid resolutsioone, üks nendest võeti vastu eelmisel nädalal. Need resolutsioonid puudutavad Euroopa Liidu regionaalpoliitikat kui vahendit majandus- ja finantskriisi vastu võitlemisel. peale selle olen ma läbi lugenud ka positsioonidokumendi, mille te varsti vastu võtate, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. niisiis, nii komisjonis, nõukogus kui parlamendis, pealinnades ja regioonides mõistavad kõik, et me peame analüüsima ja täpsustama, mida me sellest poliitikast täpselt tahame. ma juba mainisin seda viiendat aruannet ühtekuuluvuspoliitika kohta ja see tähendab, et Belgia eesistumise ajal haarame me tõesti sellel teemal sarvist. samas ühtekuuluvuspoliitika on sisse kirjutatud aluslepingusse, see tähendab, et ta on täiesti õiguspärane, mis puudut-, Belgia eesistumise aja jaoks on majandus, territoriaalne, sotsiaalne ühtekuuluvus kriitilise tähtsusega Euroopas tasakaalu saavutamisel, eriti praeguse, praeguses majanduslikus ja sotsiaalses kontekstis. me ei ole veel suutnud välja tuua selle kriisi tõelisi mõjusid meie ühiskonnale ja tööhõivele. aga on selge, et kriis on välja toonud struktuursed nõrkused meie majanduses. ühtekuul-, tõukefondid peaksid aitama kaasa regioonide struktuursele kasvule nii Euroopa Liidu piir-, regioonides kui linnades läbi nende fondide on võimalik paika panna instrumendid, mis aitavad tugevdada pikemas perspektiivis majandust ning äh, luua töökohti. peale selle on ühtekuuluvuspoliitika hädavajalik vahend meie siseturu parandamiseks. kui võtta see kaks tuhat kakskümmend strateegia näiteks, siis selle strat-, see strateegia on, on vaja ka ühtekuuluvuspoliitikat ja tõukefonde, sest nende läbi tegelikult rakendatakse kaks tuhat kakskümmend strateegia ellu. Belgia eesistumise ajal seega soovime me, et säilib tegutsemine äh, läbi tõukefondide ja see peaks isegi tugevdama, tugevnema. Tõu-, äh, ühtekuuluvuspoliitika on lahutamatu osa regionaalarengust üle terve Euroopa Liidu, tegemist on hädavajaliku poliitikaga Euroopa jaoks, seetõttu on see ka prioriteediks Belgia eesistumise ajal. daamid ja härrad, Belgia eesistumisaeg algab väga heal ajahetkel, me jätkame eelmiste eesistujate tööd, jätkame suurepärast Hispaania eesistumise aja tööd siin ma pean eriti silmas lihtsustamise ja äh, reg-, Regionaalarengu Fondi lihtsustamise ja äh, alast õigustikku, mis võeti Hispaania eesistumise ajal vastu, me peame tegelema ka ühtekuuluvuspoliitika tõhususe parandamisega tulevikus. kas Euroopa Liidus on tarvis majandusarengupoliitikat? kui jah, nagu meie seda arvame, siis kuidas seda tuleks ellu rakendada? niisiis, me teeme liikmesriikidele ettepaneku mõelda kahes suunas. kõigepealt tuleks paika panna prioriteedid majandusse sekkumiseks äh, ja see tuleks siduda ka kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. me peame välja selgitama, millised valdkonnad on prioriteedid ka meie ühtekuuluvuspoliitikas ja peame mõtlema, millised on peamised eesmärgid samuti peame me mõtlema, kuidas organiseerida oma tööd prioriteetide kallal, me töötame metodoloogia kallal, mis põhineb partnerlusel Euroopa Komisjoniga ja me töötame nende strateegiliste eesmärkide kallal. samuti peame me küsima, kuidas seda poliitikat ühendada teiste Euroopa poliitikate ja instrumentidega, me peame analüüsima erinevate sekkumismehhanismide kasu eriti äh, peame rõhutama kohalike äh, sidusrühmade kaasamist nende poliitikate ellurakendamisesse. samuti kavatseme parandada sidu, sidusust tõukefondide ja Regionaalarengu Fondi vahel. samuti peame parandama regionaalpoliitikate sihtotstarbelisust, peame keskenduma konkurentsivõime ja tööhõive parandamisele. peame mõtlema, milliste regioonide jaoks see poliitika peaks alles jääma, millised peaks olema prioriteedid ja kuidas neid ellu rakendada. samal ajal peame me keskenduma ka ühtekuuluvuse ja regionaalse konkurentsivõime seostele, eriti peame me mõtlema selle peale, kuidas tegeleda nende üleminekurežiimidega ja kuidas kasutada erinevates olukordades erinevaid fonde Euroopa Liidus, tagamaks suurem tööhõive ja konkurentsivõime. samuti peame mõtlema selle üle, kuidas äh, ühtekuuluvuspoliitikat tegelikult ellu rakendatakse, näiteks linnapoliitika puhul, samuti kuid-, milline on selle mõju territoriaalsele ühtekuuluvusele, näiteks juurdepääs avalikele teenustele. ma tean, et te arutasite selle teema üle ka eile ja kõiki neid küsimusi lahatakse ka eriti kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal novembril regionaalarengu ministrite mitteametlikel kohtumisel Liižis. sinna ma olen kutsunud ka juba teie proua Hübneri. kui te, nagu ma juba varem ütlesin, soovite, siis ma olen vägagi valmis teie, teilegi tutvustama seda, mis täpselt seal toimus territoriaalne ühtekuuluvus on samuti oluline, me peame siin mõtlema makroregionaalsete strateegiate positiivse mõju peale Euroopa Liidus. tegemist on väga päevakajalise küsimusega ja komisjon võtab sõna üldasjade nõukogus, tutvustades oma Doonau uut strateegiat. ja lõpetuseks kõrgetasemeline konverents territoriaalse ühtekuuluvuse küsimustes, mille Belgia eesistuja, eesistujana korraldab kolmekümnendal septembril, esimesel oktoobril. daamid ja härrad, proua esinaine, ma tahaksin lõpetuseks teile kinnitada, et ma olen täiesti avatud teiega läbi rääkima, on oluline, et meil toimuks institutsioonide vahel väga tihe dialoog, niisiis te võite uskuda, et Belgia eesistujana kavatseb edendada dialoogi kõikide institutsioonide vahel, suur tänu! suur tänu, härra minister! kõigepealt härra von Nistelrooy soovib sõna diskussiooni ava-, avamiseks. suur tänu! eile õhtul arutasime me siin rahvusparlamentide liikmetega, kuidas me saaksime koos töötada selle komisjoni raames. ja eesistujana ma tahaksin eh, kiita eh, eh, Belgiat, sellepärast et teil on kõige parem kogemus mitmetasemelise valitsuse kasutamisel, aga ma tahaksin tõsta välja ühe punkti. Teie ütlesite eile, et ähm, erakordselt oluline on omada territoriaalse ühtekuuluvuspoliitikat ning äh, selleks, et asi oleks konkreetne, me tahaksime, et äh, nii liikmesriigid kui piirkonnad osaleksid selles tehtavas töös. Lissaboni agenda oli see, kus oli liiga suur koormus liikmesriikide peal ja komisjoni peal ning me tegelikult nägime, et eh, regioonid olid just need, mis oleksid suutnud teemadega tegeleda palju paremini sest, sest seitsekümmend protsenti eh, tööstusest, investeeringutest on kõik regioonides ja asi tuleb paremini vormistada. me rääkisime ka sellest mõttest et umbes kahe tuhande kahekümnendal aastal eh, tuleks eh, luua niisugune territoriaalne pakt, mis hõlmaks nii eh, regioone kui ka liikmesriike just nimelt selle strateegia elluviimiseks. me mm, tõime välja niisuguse idee ja härra von Rompuy oli väga positiivne selle idee suhtes, paistab, et see on mõistlik viis edasiminekuks. loomulikult eh, iga maa on omamoodi üles ehitatud, tal on oma haldussüsteem, aga siiski oleks äärmiselt mõttekas, kui koostataks viieaastane programm, kus öeldakse, näiteks eh, rahastamise ja elluviimise koha pealt, et, et seda tehakse regioonides ja siin ei peaks olema tegemist mitte niisama tühja jutuga, vaid see programm peaks olema koostatud vastavalt iga riigi konkreetsetele vajadustele. ning tõepoolest kogu selle äh, uue parlamendi mandaadi ajal me peaksime mõtlema võib-olla isegi tõesti sellise lepingu koostamisest regioonidega. on olemas väga häid näiteid. meil on olemas näiteks ka kuberneride mm, pakt. ükskord me saime kokku ükskord me saime kokku plenaaristungite saalis, kus äh, olid äh, koos sajad ja sajad inimesed ja muidugi me ei tohi unustada energiatõhusust. kui me räägime siin CO kahe äh, emissioonidest, kui me räägime süsinikuga kauplemissüsteemist ja nii edasi, siis tõepoolest regioone hõlmates me saame teha suure sammu edasi võib-olla teie tahaksite järgnevatel kuudel olla meie uute ideede saadik, sest tulemas on ju lahtiste uste päevad ja nii edasi ning sellest ideest võiks tõepoolest kujuneda meie kroonijuveel. proua Hüübner rääkis siin meie põhi öö, ähm, põhimõtetest, meie visioonist ühtekuuluvuspoliitika osas, pikas perspektiivis, seda rääkisime ka eile, aga ma tahaksin teada, kas te olete selle meie uue ideega kursis, kas te tahaksite selle tõepoolest tuua ministrite ette? ning eh, kas te näiteks võib-olla kutsuksite proua Hübneri ähm, mitteametlikule tippkohtumisele, et ta tutvustaks meie seisukohti ja võib-olla isegi selle komisjoni eh, liikmeid võiks kutsuda mitteametlikele tippkohtumistele. Hispaania eesistumise ajal niimoodi läks, eh, töötas see süsteem väga hästi. loomulikult meile ei antud sõna, aga lihtsalt me olime rohkem hõlmatud, nii et võib-olla te mõtleksite ka sellele. Elizabeth Schroeder, please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 geograafilise dem-, äh, geograafilise dimensiooni edasiarendamisele tõukefondides. kahtlemata on see ülioluline, mõista, millised regioonid käivad millise sihteesmärgi alla, see on loomulikult eluliselt tähtis. ja seetõttu otsustas Euroopa Liit äh, võtta sellise lähenemise, nagu ta tegi, ehk siis selle aluseks on SKT Prantsusmaa tegelikult seati selle kriteeriumi kahtluse alla, kui asi puudutab regioonide jõukust. või siin võivad olla ka muud kriteeriumid, kirjeldatakse piirkondade olukorda, nende tingimusi, ehk siis piirkonnad, kelle SKT on parem kui seitsekümmend viis protsenti kõikidest äh, piirkondadest, kuid kus äh, tööpuudus on kõrgem ja milline on siis Belgia äh, rõhuasetus siin, aitäh! ja üks küsimus võib-olla veel, Francois Alonsi. suur aitäh! et jätkata sealt, mida ütles Elizabeth. jah me tahaksime, et SKT-ga käiksid kaasa teised kriteeriumid, et hinnata seda poliitikat. Äh, mida me kavatseme rakendada, eriti mis puudutab kliimamuutusega võitlemist ning selle kaasamist meie poliitikasse. niisiis, mida te arvate sellest, et luua regioon regiooni haaval mitte ainult SKT elanikkonna kohta, vaid ka näiteks CO2 emissioonid elanikkonna kohta? kui ma vaatan oma regiooni siis CO kahe jälg iga inimese kohta on palju-palju kõrgem tänu sellele, et transport annab siin oma panuse. seega ma arvan, et on oluline, et me suudaksime lugeda statistikat selleks, et julgustada selliseid poliitikaid, mis suudaksid anda meile konkreetseid tulemusi just nimelt CO kahe mõttes, niisiis see on küsimus. ma arvan, et meil peab olema täiendavad kriteeriumid, nagu näiteks bioloogiline mitmekesisus, kultuur, see peaks olema lahutamata osa poliitika hindamisest, aitäh! aitäh ja nüüd palun teil vastata. Euh, euh, jah, aitäh äh, nende küsimuste eest. ja ma tahaksin vastata härra Van den Nistelrooy küsimusele, kes esimesena kõneles, kes äh, kui me räägime konkreetsete linnade ja regioonide kaasatusest selles strateegias, mina olen veendunud, et see strateegia, mida me saaksime rakendada Euroopa tasandil, on määratud läbikukkumisele, kui me ei suuda selgelt kaasata sellesse poliitikasse linnu ja regioone. me oleme täiesti teadlikud, et meie tänased referentspunktid on täna abstraktsed ja nad jäävad abstraktsetesse, abstraktseteks, kui äh, huvirühmad äh, nende väljatöötamisse ei sekku. mis puudutab val-, äh, majandusarengut ja tööhõivet, me teame, et ühtluspoliitika toetub ühele nurgakivile ja nimelt otsusekindlus rakendada mingisugust strateegilist poliitikat. olen nõus selle põhimõttega, mis selle taga on. ja meil on mitmeid algatusi, mida äh, võib siin rakendada, mis on samuti olnud Euroopa raampoliitikast ja võib-olla oleme piisavalt laiendanud osalemise ulatust ja võib-olla meil ei ole piisavalt järelevalvevahendeid, et tagada edu, aga sellest lähtuvalt ja et teil, teile kinnitust anda, sest ma tõesti arvan, et valdav enamus on sellega nõus. ma võiksin olla selle voluntaristliku visiooni saadikuks, kus äh, on kaasatud kõik huvirühmad lihtsalt näitena, äh, mis puudutab Belgiat, siis Belgia on loonud sellise mehhanismi, millega kõik föderaalsed üksused moodustavad osa paralleelsest Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast. nii et see on Belgia kaks tuhat kakskümmend strateegia, kus on väga Ehm, täpne seireprogramm, septembris saame kokku need elemendid, mis panevad paika põhilised juhised ja ma toon selle näitena. ei, kindlasti pole see täiuslik eh, näide, me teame omaenda riigi omadusi ja puudusi, aga see lubab meil olla veel otsusevõimelis-, otsusvõimelisem Euroopa poliitikate rakendamisel. sellel mitteametnik, ametlikul ülemkogul, mis meie poliitikatega tegelema hakkab, puudutame ka seda teemat ja korraldame diskussiooni sel teemal. ülejäänud kahe kõneleja küsimused, proua Schütter ja härra Alfonsi. jah, tänasel päeval sõltume me teatud mm, järelpäringutest, kuidas saame kvalifitseerida ja kvantifitseerida majandusarengu rakendamist? kas bruto SKT on piisav kriteerium selleks, et võimaldada öö, äh, selle seiramist, kas see sobib kõigile? küsimus on ka vastus. jah, me peame mõtlema teist tüüpi metoodikate peale, teiste summaarsete näidikute peale, ma ei hakka siin makroökonoomikasse minema, aga, aga härra Sen Martsi, Sen, kes, kes on Nobeli preemia laureaat, kes räägib alternatiivsest agregaatidest, mis me sealt teada saime, oli see, et ühise eesmärgi nimel peame avama analüütilise spektrumi. kui räägime jätkusuutlikust arengust, siis loomulikult on küsimus CO2-s. CO2 kaks minu meelest ei ole selline agregaatnäidik või, või mingi liitnäidik või oleks eesmärk iseenesest. teised indikaatorid peaksid arvesse võtma seda väga delikaatset olukorda see seitsmekümne viie protsendiline piirväärtus on üks aspekt, mida me kindlasti kaalume, eriti ähm, järk-järgulise loobumise kontekstis. kui me oleme avatud selle peale mõtlemise suhtes, meil ei ole selgelt, äh, selgeid lahendusi, aga kui teil on seitsekümmend kuus protsenti, seitsekümmend neli protsenti ja saate nii-öelda läbi seitsmekümne kuue protsendiga, kas teie kvalifikatsiooni määrab siis see, et te olete sellest piirväärtusest ületanud, kas me saame öelda, et mingit hetkel peale seda, kui te olete ületanud seitsekümmend viis protsenti, kas siis on kõik valmis? ma arvan, et me peame koos jõudma järeldusele et me peame mõtisklema alternatiivsete elementide üle. ja ma kaalun kõiki neid sätteid, mis liidavad endas teisi faktoreid lisaks SKT-le, muuhulgas tööpuudus, muud olukorrad, mis kindlasti õigustavad debatti, aga me ei lähe selle peale, et sest meil siin komisjonis ei ole meil praegu selle jaoks aega. aga ma olen väga entusiastlikult meelestatud ja ma arvan, et me peame aktsepteerima seda põhimõtet või, või võtma, olema vastuvõtlikud selles suhtes, et me kaasame ka teisi elemente. selle mõtlemisviisiga läheb meil tõenäoliselt rohkem aega kui muuga, nii et ma ei tahaks siin blokeerida kiireloomulisi debatte, jättes teile muljet, et ma tahan makroökonoom-, makromajanduslike põhimõtete üle diskussiooni avaldada. aga kui me tahame kohesioonisüsteemi säilitada, kui me tahame eesmärke kasvu- ja tööhõivele, mis oleksid ka tulevikus edukad, siis peame arenema läbi moduleeritud agrega-, äh, agregeeritud äh, näidikute, mis äh, sisaldab endas ka teisi väärtusi. aitäh, Viktor Postinaar! Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier suur aitäh, härra minister! ma tahaksin väga teid tänada teie pühendumise eest, teie sõnavõtu eest. see komisjon on väga huvitatud Belgia eesistumisest. meil peab, peab olema hea ettevalmistus ja info ametlike ja mitteametlike nõud, nõupidamiste kohta selleks, et tuleviku kohesioonipoliitika oleks hea. me oleme teadlikud teie loost ja sellest, kuidas me jõudsime praeguse eelarveni. Te teate, milliseid äh, lahinguid siin peeti erinevate institutsioonide vahel. olid pikad ja pikad ja väljaveninud äh, debatid ja lõpuks leidsime lahenduse. küsimus on siis järgmine kõigepealt mis on praegune situatsioon nõukogus? ühtekuuluvuspoliitika suhtes? teine küsimus. kolm institutsiooni, kuidas saame töötada koos tõelise partnerluse raames selleks, et oleksime julgemad, äh, paremini defineeriksime ühtekuuluvuspoliitikat ja jõuaksime soodsa ja dramaatiliselt vajalikuma lahenduseni Euroopa kodanike jaoks. edasi. millist rolli mängib eesistujamaana Belgia selleks, et jõuda reaalse diskussioonini? et äh, hoida kokku aega, võita seda aega, mida meil nii väga vaja on ja suur tänu teile juba ette teie koostöö eest. aitäh, Viktor ja Toomas, Toiš, palun Tisztelt elnök úr, miniszterelnök úr, kedves kollégák! lugupeetud esimees, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. Ähm, sidudes minu sõnavõttu sellega, mis on eelnevalt öeldud, siis pean märkima ja täiesti toetan seda, et üks Belgia eesistumisaja prioriteetidest on ühtekuuluvuspoliitika valdkond peale aastat kaks tuhat kolmteist ja mul on hea meel ära märkida, et see, kuidas seda asja lahendada või kuidas sellega tegeleda, on see, et selle poliitika prioriteedid ja sisu seotakse kahe tuhande kahekümnenda strateegiaga. samal ajal lubage mulle väikest irooniat. viimase kuue kuu jooksul ei ole toimunud mitte ühtegi, ei ole olnud ühtegi Euroopa Liidu institutsiooni, kes poleks tegelenud sama teemaga. kõik on loonud ekspertide rühmi, töörühmi, töö, workshop'e, mida iganes. ilmselgelt volinik Haan on sellest teemast huvitatud. seegi komisjon tegeleb selle teemaga. parlament lõi sellel teemal erikomisjoni, nõukogu on selle teemaga tegelenud eelmise Hispaania eesistumise ajal ja kavatseb sellega tegeleda praeguse eesistumise ajal. Regi äh,, Regionaalarengu Komisjon kavatseb äh,, tegeleb samuti, on samuti huvitatud sellest teemast. küsimus kas eesistujamaa, maana on Belgial mingi konkreetne idee selle kohta, kuidas seostada või harmoniseerida seda strateegilist mõtlemist või, või kõiki neid mõtteid nendes äh, erinevates agentuurides, komisjonides, alakomisjonides, komiteedes, kes ei ole väga koostöövalmid sest kui meil ei õnnestu harmoniseerida selle teemaga või ühtlustada selle teemaga tegelevate üksuste tööd, muutub kogu see teema niisuguseks ebamääraseks. kõige olulisema sihtrühma jaoks ehk siis Euroopa kodanike jaoks. kuidas võiks kohaliku omavalitsuse juht, näiteks mingis Poola külas, mida võib ta teha mida saab ta teha? kuidas võib tavaline kodanik planeerida oma elu, oma poliitikaid, kui Euroopa Liidu poliitikad ei muutu tulevikus läbipaistvamaks, kui nad on seda praegu, äh, praegu ja täna, aitäh! suur aitäh, Mihhail Tramopoulos, palun! Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα Ήθελα να μου πείτε μια και μιλήσα. Lugupeetud minister, tahaksin teilt kuulda. Te rääkisite jätkuvast arengust, jätkusuutlikust arengust. mina tahaksin vastuseid nendele küsimustele, mis on kerkinud üles sellest arutelust. oleme praegu sellises faasis, et kriis paneb proovile teatud piirkondi, teatud riike Euroopa Liidus. ja ma tahaksin teada, milliseid suuniseid peaks regionaalpoliitikas andma nii, et need piirkonnad, kes eriti kriisi all kannatavad, Balti riigid, Vahemere riigid, Ungari, te teate väga hästi, millest ma räägin. ma tahaksin kuulda, kas neid riike aidatakse, et nad saaksid luua taolisi poliitikaid, mis äh, oleks äh, äh, tsüklile vastassuunaline, et toetataks neid, kes on pensionile jääma, jäämas. jätkusuutlikkus on teatud riikides luksus, kas me saame toetada neid riike, nii et nad saaksid teha jätkusuutlikke investeeringuid. minister, olge nii kena, aitäh! Merci, euh, madame la présidente. Alors... suur aitäh, proua! tulles nüüd tagasi mõningate küsimuste juurde, mis tõstatati tahaksin rääkida olukorrast nõukogus ja ühtekuuluvuspoliitikas. nõukogu ei ole ametlikult seisukohta võtnud nende poliitikate suhtes, mingisugust ettepanekut teha mingi teadus ja muu ei ole tehtud. miks? sest siin tulevad mängu mõned eel äh,, eeltingimuslikud eelme- äh,, eeltingimus, eeltingimuslikud aspektid kõigepealt eelarve, me teame, fundamentaalne küsimus, enne kui me tahame selle strateegia strateegiat rakendama hakata, on, milliseid ressursse meil on, on, on meil üldse ressursse, et nende asjadega tegelema hakata, millised on kasutatavad või, või kättesaadavad ressursid. mida me kavatseme siin vaadelda, on aeg, mida meil on vaja selleks, et seda ühtekuuluvuspoliitikat uurida ja ma olen täiesti veendunud nagu paljud vaatlejad. et meil ei saa olla majanduslikku jätkusuutlikkust, kui meil ei ole ühtekuuluvust. ühtekuuluvus majandus ei ole ümberkorralduse vaenlane, see on selle eeltingimuseks. ilma ühtekuuluvuspoliitikata oleks meil tõsiseid raskusi. mulle tundub, et käimas on debatt, mida peakski läbi viima. ja äh, see liitub ka sellele, mida ütles, sellega, mida ütles härra Deutsch. ma võin olla irooniline erinevate seminaride ja mõttekodade ja muu suhtes, mis on vaadelnud meie strateegia rakendamist, aga mingil ajahetkel peate hakkama väga konkreetseks ja seetõttu mina väidaks, et on üks hetk, üks point, mille suhtes saab öelda, et me ei saa jätkata nii, nagu me oleme jätkanud. Nende, ja selleks on nende mehhanismide ebamäärasus millest kodanikud aru ei saa. ma ei räägi teiesugustest inimestest, kes on spetsialistid ja isegi ekspertidena mõnikord ja isegi ekspertidena võib meil aeg-ajalt see mõttelõng katkeda, aga me peame rääkima nende inim-, nendest inimestest, kes on nende poliitikate sihtrühmaks, nendest tavainimestest, kohalikest omavalitsustest, kuidas me võiksime paremini ennast väljendada. minu arvates ma arvan, et Euroopa Liidus on meil nagu pea peal püramiid, kus üleval on meil rohkem avatud ruumi. ja meil on vaja teada, et lehtri lõpus need inimesed, kes rakendavad poliitikaid, on, neil on kõige efektiivsemad vahendid, et seda teha. kui on tegemist omavahel ühtlustatud ja kooskõlastatud strateegiatega, kui on kohapeal olemas huvi selle rakendamisele suhtes, kust see pärit on? see on pärit äh, ühtsest strateegiast või, või ühtlustatud strateegiast. kõige olulisem asi, mida me teha saame, on see, et kui me ütleme, et kui meil saab olla selline ühtlustatud strateegia, siis me oleme palju-palju tõhusamad. võib-olla olete lugenud kirja, mis oli ju tegelikult avalik kiri ja see kirjutati sel ajal, kui härra von Rompuy ametisse astus. selles avalikus kirjas ütles ta, et meil on vaja suuri, kõikehõlmav, kõiki valdkondi hõlmavaid strateegiaid ja kui on mingi mure ühtekuuluvuspoliitikaga, siis peaksime hoolitsema selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika peaks äh, kuidagi andma oma panuse või olema osa sellest kõikehõlmavast strateegiast. loomulikult ükskõik teisega kokku, siin vastuolu ei ole. isegi kui üks poliitika, seda ei ole võimalik nagu tõsta teise poliitika sisse aga milleni me oleme jõudnud, on siis järgnev. kui me tahame, et kaks tuhat kakskümmend strateegia oleks viljakas kõikides sektorites, siis peame hoolitsema selle eest, et need, kes panustavad sellesse strateegiasse, et neid ka tasustatakse, kompenseeritakse. ma ei räägi siin finantsidest, ma räägin kasvust, ma räägin sellest, et, et nad näevad, et see asi töötab. meie majanduse struktuursed nõrkused on paljastatud saanud selle loogika kohaselt ja me saame olla vaid nii tugevad, kui kõige nõrgem lüli on ja see on see koht, kus vajame tugevust, ühtsus, äh, ühtekuuluvuspoliitikas, me peame tugevdama kõige nõrgemaid ahelaid. Nendes diskussioonides me tule, mis me tulevikus peame, vaatame erinevaid fookuspunkte, üks nendest prioriteetidest, kuhu me investeerida saame ja kus me seda oleme ka teinud. me näeme seal et kõik on huvitatud sellest, et nad oleksid osa nendest fookuspunktidest. meil ei saa olla teoreetilisi diskussioone ilma rakenduseta. nüüd on olemas selline päris reaalne mure äh, eesmärkide taastsentraliseerimise pärast ja seda on erinevad inimesed siin ka väljendanud. jätkusuutlik ja areng ja majandusareng on olnud terminid, millega inimesed on siin edasi-tagasi pendeldanud ja inimesed pole ka päris täpselt aru saanud, miks nad seda kasutavad või mis asjad need on. me peame keskend-, keskendama või fokusseerima oma ressursid uutele polümeeridele, uutele res-, nendele ressurssidele, mis vähenevad, mida tuleb hallata väga-väga ettevaatlikult ja hoolikalt, me peame keskenduma sellele, et me tarbime vähem energiat selleks, et teha enamat, me peame keskenduma tulemuslikele majanduslikele valikutele, strateegiatele, kas need on siis kõike hõlmavad või äh, kõiki valdkondi hõlmavad või äh, regionaalsed, need on põhimõtteliselt meie visiooni põhipunktid. ühtekuuluvuspoliitika peaks tegelikult nende fundamentaalsete aspektidega te tegelema. Needki on osa regionaalpoliitikast, sest ei ole võimalik jätkusuutlik areng majanduses. kui ei ole võimalik arendada teisi punkte, mida ma juba varem mainisin. on tõstatunud küsimus, mida kuuleme ka enamikes kommentaarides ma arvan, et me peame aru saama sellest, et kui me rakendame poliitikaid, siis vaatame neid elemente, mis annavad lisaväärtust. ja oma monitooringus saame näha, et kui me oleme investeerinud ühtekuuluvuspoliitikas, siis see investeering toob tagasi rohkem, kui me sinna panime. ja poliitikat siis ka kuidagi hinnatakse, sellele antakse mingisugune hinnang, ehk siis jälle reaalsus on äh, teooria kontroll. suur aitäh ja palun qu'on aura euh, l'occasion à nouveau de vous revoir très prochainement. Moi, j'ai plusieurs euh, questions. Suur, suur äh,, tere tulemast, minister. mul on päris mitu küsimust. milline on, mida arvate teie eesistumi, e, teie, mida arvate te eesistujana sellest ühtekuuluvuse avatud mõõtmest? nagu te teate, sotsiaalsed lõhed meie linnades järjest suurenevad. milline on teie arvates sotsiaalse kaasatuse roll ühtekuuluvuspoliitikas? milline on teie prioriteet? elamuehitus, majade energiatõhusus näiteks. Te mainisite ka siin osalust nagu te teate, avaldatakse üsna pea meie linnastrateegia vahearuanne, kuhu on kaasatud kõik sidusrühmad. võib-olla annaksite te hinnangu ka tulevaste projektide potentsiaalile? ja lõpetuseks selle, nende hea, heade valitsemistavade kohta mida te arvate eesistujana avatud koordineerimismehhanismist, kas te soovite selle, seda alles jätta, seda muuta või sellest lahti saada? nii palju minu poolt, suur tänu. suur tänu, Erika Mann. kiitoksia, puhelijuhataja. arvamuse minist-. suur aitäh äh,, härra esi- äh,, proua eesistuja, lugupeetud minister. nagu on öeldud, teie eesistumise aeg on hästi tähtsas rollis äh, eda-, tuleviku ähm, ühtekuuluvuspoliitika mõttes ja seetõttu on, mul on hea meel, et te saite siia tulla. minu meelest on hästi oluline see, et regionaalpoliitika tähtsus laieneb nüüd ja tulevikus ja eriti arvestades Euroopa kaks tuhat kakskümmend projekti arvestades, mida te olete kogu valimiste ajal käinud. mind isiklikult segab see konfliktne seisukoht, äh, mida, mis tekib äh, ühtekuuluvuspoliitika Euroopa kaks tuhat kakskümmend poliitika vahele on loodud. see seos on aga selline, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamises ja kui me mõtleme eh, finantseerimise poolt, eelarve poolt, siis on oluline, et me suudaksime säilitada praeguse eelarve taseme. kui me lõikame sealt, siis regioonidel läheb halvemini ja see eh, annab negatiivse tulemuse ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend tulemustes ja kõik need, kes on selle vastu ja kritiseerivad, siis seda peaks kuidagi püüdma selgitada. ma olen eriti rahul sellega, et te mainisite oma ettekandes ka teenuste kättesaadavust, ka volinik Haan äh, rääkis eile sellest teemast, tõstatades küsimuse kõik heade ühenduste tagamisest kõikide ala, kõikide piirkondade jaoks, see on hästi-hästi oluline küsimus ja see parandab ka võimalusi kõikidele piirkondadele ja see annab võimaluse ka kõige äärepoolsematele aladele. ise tahaksin rääkida ka veel nendest kriteeriumitest, mille kohta on paar kolleegi juba küsimuse esitanud. ma olen eriti rahul sellega, et võtsite seisukoha selles suhtes, et meil on vaja rohkem kriteeriume kui lihtsalt ähm, SKT kriteerium, see on hästi-hästi oluline. eriti Äh, hõreasustatud alad vajavad oma kriteeriumi, mis on ola-, oluline neile ka tulevikus ja teine oluline kriteerium ehk tuleviku jaoks on ka see, ma väga loodan, et ka nõukogu tasandil arutaksite seda ja tahtsin esitada küsimuse, äkki olete sellest teemast juba äh, rääkinud, on elanikkonna vananemine. see vananemine saab olema Euroopale tõsiselt suur probleem viie kuni kümne aasta pärast, eriti kui me räägime teatud piirkondi, siis see kiire vananemine, äh, see puudutab neid väga-väga jõuliselt, seetõttu oleks ülioluline, et regionaalpoliitikas ja ühtekuuluvuspoliitikas võiksime luua mingisuguseid kriteeriume, millega saaksime siis lahendada seda probleemi, toetada neid piirkondi sel hetkel, kui see vananemise projekt äh, neid piirkondi kõige jõulisemalt äh, ründama hakkab, sest see hakkab oma rolli mängima ka konkurentsivõimes. suur tänu, need on minu küsimused, loodetavasti äh, näeme teid ka edaspidi siin, aitäh! Thank you. Is Sean Kelly in the room? Because I, I don't see Sean. So then Olgi Vlasak, please. härra Vlasek, palun kuulasin suure huviga teie sõnu ja olen väga rõõmus selle üle, et Belgia eesistumise aeg paneb ühtekuuluvuspoliitika liikmesmaadele prioriteediks. finantsvarade õige suunistus eeldab seda, et me suudame mõõta nende efektiivsust ja regioonidele tuleb finantse, aga tihti ei mõjuta see SKT kasvu. selles mõttes tahaksin teada, kas on ettevalmistamisel mingisugune projekt, et hinnata efektiivsust ja järelevalve. nüüd, mis puudutab finantseerimisperspektiivi, see viib selleni, et ressursside ülekanne toimub väga madalal tasandil. tänasel päeval on vaid kaks linna Hollandis, kes on seda võimalust kasutanud ja me veel ei tea, kas see on soodsalt neid mõjutanud ja me veel ei tea ka seda, kas seda peaks tulevikus soovitama. integreeritud lähenemine sellega seoses oleks hästi oluline, nii et ressursse saaks kasutada ära kasulikumalt mind huvitabki nüüd, on teil mingisuguseid hinnanguid järgmise finantsperspektiivi jaoks, on teil mingeid asju planeeritud, sellega on seotud ka uute finantsinstrumentide, nagu näiteks äh, Jessica kasutamine. nagu te teate, seda finantsinstrumenti on kasutatud vähe ja siin veel üks tähelepanek kuna võimalusi eh, era- ja riigiasutuste eh, koostöö jaoks eh, nii, et nende mõlemate parimad as-, öö, omadused saaksid parimal võimalikul viisil kasutatud. taolist asja pole veel ühtekuuluvuspoliitikas tehtud, kas töötate selle nimel, et taoline asi öö, lahenduse leiaks, aitäh! aitäh ja palun, härra minister! répondante aux différents intervenants. D'abord, sur la question... ma üritan nüüd erinevatele kõnelejatele vastata. teema, mis, mille tõstatasid vähemalt kaks küsimust esitajat, oli siis arengu linnamõõde. ma olen veendunud, et tänapäeval ei saa rääkida territoriaalsest ühtekuuluvusest, territoriaalpoliitikast ilma linnasektorit kaasamata. Neile, kes kardavad, et seetõttu hülgame me maapiirkonnad, tahaksin ma kinnitada, et meil on, on tarvis mitme eh, tasandilist lähenemist. vaatame kõigepealt siis linnasid see küsimus on meie jaoks väga oluline, sest meie linnad täna on meie ühiskonna kontsentreeritud peegelpilt, kus eksponentsiaalselt väljakutsed suurenevad. kahjuks aga sotsiaalsed lõhed nii linnas kui maal suurenevad järjest. Nendega peame me tegelema. Belgia oma eesistumise ajal üritab tagada, et sotsiaalne kaasatus oleks üks suurimaid prioriteete. seetõttu korraldasime me ka konverentsi sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise küsimustes kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal novembril Brüsselis, te olete kõik sinna oodatud. teine asi, mida ma soovisin siin rõhutada, on, et et see elu linnade ümber keskendumine on ju tänapäeva ühiskonna omapära, mitte ainult majanduslikust küljest lähtudes, vaid silmas tuleb pidada ka selle nähtuse piiriüleseid mõjusid. sest linnastute mõju ulatub linnastutest endast kaugemale. oma eesistumise ajal korraldame me turnees seminari, kus räägitakse Euroop-, ühest Euroopa-ülesest eksperimendist. siis ka küsimus meie poliitikate rahastamisest. ei ole ju saladus, et majanduskriis läheb meile kalliks maksma ja see piirab ka meie valikuid seetõttu peame me panema paika prioriteedid. ma olen juba mitu korda öelnud, et võrreldes kakskümmend kakskümmend strateegiaga, võrreldes ühtekuuluvuspoliitikaga, siis meie mured on samasugused, me peame suunama oma ressursid valdkondadesse, kus tulemused on mõistliku aja äh, jooksul maksimaalsed, kus neid tulemusi saab ka hästi hinnata ja kus me saame olla kõige edukamad. me juba mõnda aega küsime endalt järgmist küsimust. Te teate, et e, Euroopa eelarve ei ole piiramatu. isegi kõige lahkemad riigid teavad, et igat senti tuleb lugeda seetõttu tuleb vaadata, kuidas eelarvevahendite kasutamine Euroopa Liidus on organiseeritud. meil on senini olnud olemas ka-, kahte sorti eelarvevahendid. kõigepealt äh, ühtekuuluvusega seotud äh, vahendid äh, ja põllumajanduspoliitika rahad mis moodustab, moodustab meie eelarvest umbes kolmkümmend viis protsenti. see on kõige suurem osa. meie soovime tagada eesistumise ajal, et me ei peaks hakkama tegelema selle millegi sellisega, mis destabiliseeriks Euroopa Liitu. ma soovisin teile ka meelde tuletada, et et äh, mõni eelarveline äh, tegevus ei pruugi olla vastuolus mõne teise eelarve äh, rahastamisega. meie eelarve kasutamine peab olema kooskõlas meie strateegilise poliitikaga. me ei saa kasutada ju ühtekuuluvuspoliitikat üksinda Äh, lõppvastus tuleb loomulikult äh, alles kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, aga me peame eelarvevaidlusi pidama, pidades silmas ka tuleviku planeerimist ning me peame koostööd tegema ka teiega. Teie ülesanne on leida selline dünaamiline lähenemine, millega me saame võimalikult hästi ära kasutada neid poliitikaid on, ma, ma arvan, et see protsess ei saa olla väga lihtne, kui nende kohalike omavalitsuste kaasamine, sest kohalikud omavalitsused peavad mõistma, mida ne-, nemad selle, mis kasu nemad saaksid. kohalikud omavalitsused, neid, neile tuleb selgitada, kuidas nemad saaksid olla kaasatud ning mit-, millist kasu nad sellest saaksid. siis küsiti küsimus ka elanikkonna vananemise kohta, selle demograafilise väljakutse kohta. elanikkond ei vanane võrdselt, ma ta-, tooksin siin näite Belgia kohta Brüsseli piirkond näiteks demograafiliselt nooreneb. Flandria vananeb kiiresti, Valloonia vananeb aeglasemalt. isegi ühes pisikeses riigis nagu Belgia on regionaalsed erinevused üsna suured. ja Euroopa Liit peab oma ühtekuuluvuspoliitikas seda arvesse võtma. elanikkonna vananemine on loomulikult nüüd üks uusi väljakutseid koos maaelu arenguga ja seetõttu on see üks meie prioriteete. ühtekuuluvuspoliitika peab selle tõsise probleemiga kõikide poliitikate valguses äh, tegelema räägiti ka seirest. komisjon on välja tulnud uute ettepanekutega, et vaadata üle meie finantsmäärustik. see uudis jõudis meile just hiljuti, minu kolleeg, eelarveminister, vaatab need ettepanekud üle, mis puudutab regionaalpoliitikat, siis ollakse ühel meelel, et meil on tarvis auditeerimist ja seiret parandada kui me räägime siin usaldusväärsusest, siis ainuke viis seda saavutada on järelevalvet parandada. Sean Kelly järgmisena. suur tänu, proua esinaine, kõigepealt vabandust, et ma pidin vahepeal telefoniga rääkima, mõned inimesed said õnnetuses hukka minu valimisringkonnas ja ma pidin sellega tegelema. mis puudutab regionaalpoliitikat, siis paar nädalat tagasi oli mul meeldiv kogemus käia Mannheimis, mis on vist sihtala kahe alla kuuluv piirkond ja see oli minu viimase aasta poliitilise tegevuse positiivsem kogemus, ma nägin seal ettevõtlust, innovatsiooni, sotsiaalset kaasatust ja seda kõike sihtala kaks raames. loodetavasti see rahastamine jätkub piirkondade puhul, nagu Mannheim näiteks, üle Euroopa Liidu nüüd, mis puudutab minu enda kodumaad, siis ma endiselt üritan välja selgitada, kuidas need erinevad piirkonnad klassifitseeriti, minu arvates oli see üsna suvaline. idapoolne Iirimaa on palju rikkam kui lää-, lääs, see on kõik ühte patta pandud ja vaesemad piirkonnad ei saa piisavalt raha, samuti näiteks Äh, Limeriki linn on teistest palju vaesem, aga teda ei rahastata piisavalt. niisiis, kas see klassifitseerimine peaks toimima kuidagi vähem suvaliselt, sest ei mina ega teised ei saa sellest päris hästi aru? suur tänu, minister, proua esinaine, kolleegid, ma panin tähele, härra minister, et teie jaoks on ühtekuuluvuspoliitika eesistumise aja prioriteet. ma hindan asjaolu, et te ütlesite, et see on lahutamatu osa majandusarengust, mitte majandusarengu konkurent. minu esimene küsimus on järgmine. ma olen alati toetanud haldusmenetluste lihtsustamist tõukefondide puhul. see on üks Euroopa paremaid poliitikaid, sest see põhineb solidaarsusel. selle eesmärgiks on tõeline sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus. ning see on ka poliitika, mis näitab meie kodanikele täpselt, mida Euroopa tähendab. paljudel valimistel on osalus olnud naeruväärselt väike. ja see näitab, kui vähe meie kodanikud mõistavad Euroopat. ühtekuuluvuspoliitika aitab seda mõistmist parandada läbi innovatsiooni, töökohtade loomise ja nii edasi aga see menetluskord ühtekuuluvuspoliitika puhul on väga kohmakas ja see moonutab tegelikult ühtekuuluvuspoliitika kuvandit. kohalikel sidusrühmadel on väga negatiivne arvamus meie poliitikast, sest kogu see menetlus on nii keeruline. loodetavasti te mõistate seda. ma arvan, et üheks teie prioriteediks peaks olema bürokraatia vähendamine. see protsess on tegelikult mõneti juba alanud, meie parlament võttis ju ka oma töö alguses paar raportit selle kohta vastu. teine küsimus. ühtekuuluvuspoliitika on üks meeldivamaid Euroopa poliitikaid, aga see on ohus. me kõik teame, et see on nii. ja nüüd oleme kuulnud jutte sellest, et teatud projektid on peatatud sest paralleelselt töötab nii meie töökohtade loomise kui transpordipoliitika, Euroopa Sotsiaalfond, kuidas te reageerite nendele kuulujuttudele? ja lõpetuseks, mul oli meeldiv kogemus osaleda Toledos mitteametlikul elam-, elamuehitusministrite nõukogul. seal räägiti sotsiaalmajade ehitamisest, milline on teie tegevuskava järgmise poole aasta jooksul selles valdkonnas? Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord suur tänu kõigepealt need piirmäärad. seda küsimust oleme me täna lahanud kolmest aspektist lähtudest. milliste kriteeriumite järgi me saame äh, mõõta majanduskasvu, kas SKT on piisavalt hea kriteerium? vastus on, et jah, loomulikult peame me keskenduma makromajanduslikule küljele, aga see ei ole ainuke kriteerium. teiseks, võib-olla peaksime me osalduse, osaluse parandamisel olema proaktiivsemad. ja siis kolmas kriteerium, see territoorium ise. kui me räägime siin linna, linnastute poliitika kaasamisest, siis võib-olla peaksime me lähenema territoriaalsetele piirangutele abstraktsest aspektist. või, või võib-olla peaksime me lähenema praktilisemalt, me peame uurima, milline lähenemine võimaldab meil välja töötada selgemad piirmäärad, vahel jah, ma mõistan, räägite te linnadest, mis on väga lähestikku, aga vahel on nad väga kaugel üksteisest, aga nende arengunäidud on sarnased. ma nõustun sellega, et selle üle tuleb mõelda. me alustame juba täna ja see töö jätkub. järgmine küsimus puudutas lihtsustamist. nagu ma juba ütlesin, siis üks meie poliitikate nõrkusi on see, et paljud inimesed ei saa sellest aru. eksperdid, kes meie poliitikate elluviimisega tegelevad, on väga andekad inimesed, aga kui me soovime, et see oleks tulevikupoliitika, siis peame me selle ellurakendamist parandama. Teil on algatusõigus, mis on ääretult oluline ja nõukogu mis mängib sarnast rolli, nemadki peavad mõtlema, kuidas välja tulla ettepanekutega protsesside lihtsustamiseks. vahel võib seda teha õigusaktide läbi, vahel läbi määruste. samuti peame me lahti saama nende teatud nende eh, vastuoludest. seega rohkem järelevalvet, aga rohkem, samas rohkem lihtsustamist. selle teemaga peame me edasi tegelema keerukad süsteemid ei tähenda äh, otseselt seda, et kogu määrustik peaks olema keeruline. mehhanism ise võib olla küll keerukas, aga kui te seda kasutate, siis peaks olema see kasutus ise väga lihtne. üks asi, millele me veel peame mõtlema, on see, kuidas regioonid ja kohalikud omavalitsused meie ettepanekuid vastu võtavad. lihtsustamise jaoks on tarvis eh, ka paremat teavitamist, info jagamine peab olema ka väga selge ning see mängib võtmerolli meie edukuses. suur tänu, ma tahaksin tänada teid selle arutelu eest, sest tõstatatud, tõstatati väga ulatuslikult, äh, tõstatati palju erinevaid teemasid, arvamuste vahetus oli väga viljakas, samuti loodan ma, et eesistujamaaga saab meie koostöö olema tihe. ja ma tänan teid ka selle eest, et kutsusite meie komisjoni liikmeid oma koosolekutele ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta. ma arvan, kolleegid, et me võime tänada eesistujamaad tulevase koostöö eest. We are uh ja nüüd ma tänan ka Ungari kolleege, kui te veel soovite, olete te siia edaspidigi kutsutud. nüüd on jõudnud kätte hääletuse aeg. ja kontrolligem kõigepealt, kas meie hääletuskaardid toimivad. praegu on test hääletus algas palun hääletage. mitte kõik ei ole hääletanud. hääletus lõppes ja paistis, et nagu kõik toimis, kõik kaardid paistsid olevat korras. jah, palun, siin on kellelgi midagi öelda me võtsime arvesse teie käe tõtmise. nii, mingem siis edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, ühise tollitariifiga ühepoolne maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatud tööstustoodete impordi suhtes Madeira ja Soori autonoomsetesse piirkondadesse. kolm muudatusettepanekut, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd me siis äh, hääletame elektrooniliselt tervet õigusloomelist äh, resolutsiooni, hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend kaheksa poolt, üks erapooletu. nii et, et äh, kolmkümmend üheksa inimest hääletas, suur tänu. ning nüüd me siis läheme edasi e, järgmise raporti juurde, nagu te mäletate, seitsmenda puhul me lükkasime hääletuse edasi, nüüd punkt kaheksa, integreeritud merenduspoliitika edusammude hindamine ja uued ülesanded. siin on nüüd hääletamine keeruline, väga palju on muudatusettepanekuid, on olemas kompromissid ning me alustame kompromissi ühest, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa. härra Angurakis, palun. suur tänu, proua president. minu muudatusettepanek sobib kokku tekstiga minu arvates ja mina tahaksin, et seda hääletataks. kas keegi on selle vastu? siis me hääletame e number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kahjuks on see tagasi lükatud. härra Angorakis üheksas poolt. muudatusettepanek üheksa, vastu, erapooletud. see on ka tagasi lükatud. kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. keegi ei taha kontrollida? nii, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tundub vastu võetuna. kuulge, kontrolligem seda, palun. kakskümmend kolm, elektrooniline kontroll. hääletus algas hääletus lõppes kolmkümmend poolt, ehm, üksteist vastu. nii, nüüd me läheme viienda kompromissi juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss neli vabandust, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, see võeti tagasi ja siis nüüd me teeme siis lõpphääletuse, hääletame eh, arvamuse eelnõus, hääletus algas. hääletus lõppes. kolmkümmend üheksa poolt üks vastu, kaks erapooletut nüüd me läheme siis edasi no tegelikult meil on hääletamine lõpet-, lõppenud, suur tänu hääletamise eest ja nüüd me läheme siis üheksanda ehm, päevakorrapunkti juurde, see eh, käsitleb olulist teemat ühtekuuluvuspoliitika tulevase töörühma kohta. ma tuletaksin teile meelde, et niisugune eh, mitteametlik eh, töörühm otsustati luua möödunud aastal konkreetse eh, eesmärgiga. me tahtsime, et lihtsalt jälgitaks seda tööd, mida tehakse komisjoni egiidi all ja et me saaksime mõelda ka sellele, milline on siis ühtekuuluvuspoliitika tulevik ning et töötataks välja soovitused ning eh, see siis eh, puudutaks eh, terve regi komisjoni arvamust tulevikupoliitikute kohta, mis on meie jaoks olev, olulised. meil on olnud viis kohtumist, me oleme vahetanud siin arvamusi kõrgetasemeliste komisjoni ametnikega. oleme mm, töötanud siis kõrgetasemelise töögrupi raames oleme vaadanud ka, kuidas eh, käib töö eh, Regio direktoraadis ühtekuuluvuspoliitika tuleviku osas ning eh, kõik on protokollitud. ma tahaksin öelda nii, et, et need mitmekuused arvamuste vahetused on andnud tulemusi positsioonidokument eh, siis on ette valmistatud selle töörühma poolt ja selles dokumendis mm, on eh, rida punkte välja toodud, mida me peame äärmiselt oluliseks, aga see nimekiri ei ole muidugi kõikehõlmav. Eh, poliitiliste fraktsioonide arvamused on seal ühtekuuluvuspoliitika osas välja toodud. tegemist on teemadega, mis meie arvates on leidnud eh, poliitiliste fraktsioonide toetuse. me otsustasime, et me siin praegusel hetkel üksikasju välja ei too. me arutasime seda dokumenti koordinaatorite koosolekul kahekümne esimesel juunil ja siis eh, me lõpetasime ka kirjaliku menetluse. möödunud reedel me saatsime selle dokumendi eh, regi eh, komisjonile selleks, et nemad saaksid oma arvamuse koostada. ja nüüd siis ma paluksin, et meie komisjon toetaks seda dokumenti. tõusis üks käsi. kas te soovisite sõna võtta? või te tahtsite lihtsalt toetada meie dokumenti? härra Van Nistelrooy, võib-olla oleks mõistlik mm, seda pikemalt käsitleda, tähendab, te muidugi eh, rääkisite meile sellest teemast, te rääkisite, et asi jõuab täiskogu istungile ja nii edasi, aga, aga siin rahvas jooksis alles ringi, nii et võib-olla te kordate üle, kordamine tarkuse ema ju. jah, eh, ma teatasin teile hommikul, milliseid otsuseid langetasid koordinaatorid viimasel kohtumisel, mis oli Strasbourgis ning me otsustasime, et meil on suulised küsimused, mis me esitame komisjonile, mis puudutas just komisjoni positsiooni olulistes küsimustes ja on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. me tahame, et see teema oleks käsitlusel oktoobri esimesel sessioonil ning me tahame ka resolutsiooni eelnõud, seda praegu koostatakse ning äh, kuuendal septembril on meil erakorraline koosolek ja siis seal sekretäriaat esitab teile äh, selle resolutsiooni, mis puudutab seda positsioonidokumenti, mida me täna esitame. me kasutame seda positsioonidokumenti äh, resolutsiooni sisuna ning see toetab ka siis meie suulist küsimust, mida me tahame, et käsitletaks äh, oktoobris. niimoodi me siis kavatseme selle positsioonidokumendiga edasi minna, aga äh, selle positsioonidokumendile kaasneb kiri, me saadame selle Euroopa Komisjoni ja äh, ja parlamendi presidendile, volinik Haanile ning need kirjad on ka kättesaadavad kõikidele, keda see huvitab, need on olemas meie eh, leheküljel ja ka meie positsioonidokument on seal ära toodud. nii et me eh, kasutame ära kõik kanalid eh, informatsiooni levitamiseks. härra Lambert, palun. ametlik positsioon on selline, et me et me võtame selle dokumendi vastu, aitäh teile selle initsiatiivi eest ning selle dokumendi alusel me siis eh, tegutseme edasi, nii et, et septembri alguses eh, tuleb midagi, aga ma arvan siiski, et meil on vaja mingit ametlikku resolutsiooni, millega kõik on nõus olnud sellepärast, et lihtsalt eh, asi oleks selge, et ei hakkaks jälle mingisugune ähmane arutelu. praegusel hetkel paistab, et on viimane, viimane mm, minut midagi öelda, kas eh, põllumajandusinimesed eh, tahtsid osaleda selles arutelus? nii et võtame selle eh, menetluse, läheme sellega edasi ja loomulikult igaüks võib jääda oma arvamuse juurde. jah, ma tahtsin teile veel kord seletada, et septembris me arutame seda asja uuesti, me eh, vaatame siis neid muudatusettepanekuid ja siis see eh, resolutsioon, siis see meie positsiooni äh, Äh, paber, äh, resolutsiooni või see mm, positsioonidokument äh, muutub resolutsiooniks, aga kuuenda septembrini te saate esitada muudatusettepanekud. aga härra Angurakis soovis midagi öelda, palun. ja siis härra Pustinaaru. suur tänu ütleksin nii nagu te teate, meil oli reservatsioon selle dokumendi suhtes ja meie reservatsioon pole kusagile kadunud. ja kuidas te aga ma siiski tahaksin öelda, et teie menetluskorraga ma nõustun, aga meie positsioon ei ole muutunud, väga hea, et me septembris asja arutame. mis puudutab ühispositsiooni, kui me nüüd otsustame, et tegemist on komisjoni Äh, dokumendiga, siis äh, kahtlemata peab komisjon teadma, millised on meie reservatsioonid. suur tänu, härra Angurakis, ma tahan kõikidele meelde tuletada, et äh, härra Angurakis esindab fraktsiooni, kes otsustas mitte osaleda selles protsessis, aga tegelikult me töötasime selle kallal terveid kuid ja te võite oma muudatusettepanekud ja kommentaarid esitada äh, septembris, järgmine kõne. ainukene asi on äh, selles, et tegemist ei ole mitte komisjoni töödokumendiga, see on töörühma dokumendiga. kui tegemist oleks komisjoni dokumendiga, siis me peaksime seda siin äh, arutama, me peaksime hääletama aga siin on asi hoopis teistmoodi. E, koordinaatorid ja eesistuja on teinud väga hea töö ära, aga see ei ole e, komisjoni dokument, kas me peame selle heaks kiitma või lihtsalt sisu teadmiseks võtma, mis me selle dokumendiga tegema peame? Te töötate töörühmas ja siis öeldakse, et e, kõik asjad on kokku lepitud ja meie komisjonis peame äh, Eh, asja heaks kiitma, kuhu siis demokraatia jääb? Eh, sest et tegemist on töörühmaga, siin ei puutu see asi üldse komisjoni ja kui me, kui on tegemist komisjoni dokumendi või meie komitee töödokument kom,, meie komisjoni töödokumendiga, siis me peame ju hääletama igat rida. vabandust et te nüüd asjast aru ei saanud. me leppisime ju kokku, et sinna töörühma kuuluvad inimesed kõikidest fraktsioonidest, et nad töötavad töörühmas ja siis eh, kohal on kõik koordinaatorid ja üks grupp, üks fraktsioon ei tahtnud selles töös osaleda ning eh, siis eh, töörühm leppis kokku kõikide fraktsioonidega ja teil on täiesti õigus selles osas, et tegemist ei ole ametliku dokumendiga, aga siiski tegelik on dokumendiga, mida toetab ähm, regionaalarengu komisjon, nii et, et ehm, ühest küljest on tegemist dokumendiga, mis väljendab ehm, meie komisjoni arvamust sellepärast, et selle eh, arvamuse ju tõid kokku meie eh, poliitilised koordinaatorid ning tegelikult me saadame selle välja Regionaalarengu Komisjoni nimel. suur tänu, proua eesistuja. mina tahaksin sotsiaaldemokraatide nimel öelda, et meil on Äh, hea meel selle üle, et septembrini on aega ette valmistada äh, muudatusettepanekuid ja et siis muutub see dokument resolutsiooniks, sest et see tõepoolest, äh, see tugevdab meie positsiooni, annab ülevaate meie arvamustest ning väga hästi, väga hea, et te niimoodi tööd korraldasite, suur tänu selle eest kui nüüd enam sõnavõtte rohkem ei ole, siis eh, ma mm, arvan või teen järelduse, et enamus toetab seda dokumenti. jah, härra Lambert? võib-olla me peaksime eh, panema paika mingi kirjaliku menetluse. et need, kes ei saa veel täpselt aru, millega tegemist on, saavad ka väga täpselt aru, et tõepoolest tegemist on sellise positsiooniga, siis nüüd võivad teha muudatusettepanekuid ja siis selle alusel me koostame resolutsiooni. võib-olla peaks selle kõik kirja panema, et ei oleks mitte mingisuguseid vääritimõistmisi. paluks paberi peal mina tahtsin lihtsalt öelda seda, et enamus, kes siin saalis istuvad, toetavad seda dokumenti, mille töörühm ette valmistas. lõpetagem siis selle punkti arutelu, arutelu ja mingem edasi kümnenda punkti juurde. kas Laslo on juba kohale tulnud? Laslo Surjan ei ole veel või? mis me siis teeme, kui teda ei ole? kas keegi teab, kas Laslo kavatseb kohale tulla? ja kuna teda praegusel hetkel ei ole, siis jätkem kümnenda punkti vahele, kuni ta kohale jõuab, mingem edasi üheteistkümnenda punkti juurde. see on teadusuuringute raamprogrammide rakendamise lihtsustamine. ja siin ma annaksin nüüd sõna kol- äh,, kolleeg Kadekile nii et eh, kolleeg, kolleegid, me praegu kuulame Alen Kadeki äh, arvamust ja tema seisukohta. Euh, suur aitäh, proua esimees, kolleegid. peale Euroopa Komisjoni teatist raamprogrammi äh, avaldamist teadus- ja arengukoole koostöö kohta, siis meie ITRE kolleegid soovisid omaalgatuslikku raportit ja nemad näevad, et see on poliitiliselt hästi oluline, sest nõukogu kohtub oktoobris, et vahetada arvamusi teadusuuringu arendamisest ja seetõttu on oluline, et parlament väljendab oma seisukohta jõuliselt. proua Kavalo on raportöör ITRE-s ja raportööri üle hääletatakse kolmeteistkümnendal septembril ja plenaari oktoobris. meie komisjon peab esitama arvamuse ja täna on mul hea meel tutvustada minu äh, arvamuse projekti. loomulikult ma tänan, kui muudatusettepanekutena tuleb äh, teie panuseid, nii et see tõesti peegeldas Regionaalarengu Komisjoni seisukohti teadusuuringute innovatsiooni areng mängib olulist rolli selleks, et tulla toime Euroopa Liidu ees seisvate peamiste väljakutsetega, stabiliseerides majanduskasvu, luues äh, intelligentseid töökohti ja ka kaitstes keskkonna. kõik see on osa programmist. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia rõhutab samuti seda, et tuleb julgustada teadusuuringute alast tegevust. Euroopa Liit rakendab mitmeid instrumente, et äh, teadus- ja arendustööd äh, soodustada. peamiseks eesmärgiks äh, on seitsmes raamprogramm mis eraldab rohkem kui viiskümmend miljardit eurot baasuuringuteks ja arendustegevuseks aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja samuti on meil miljardeid eurosid, mis lähevad teadusuuringuteks regioonidest. Nende instrumentide tõhusus mõnikord on piirdunud sellega, selle tõttu, et nende rakendamine on ülikeeruline, me tuleme selle juurde alati tagasi. protseduur on pikk ja keeruline ja see takistab teadusuuringute tegevust, mis loomulikult vajavad paindlikkust ning võimalust et tulemustest saaks konkreetseid innovatsioonid. seetõttu on Euroopa Komisjon pakkunud välja tehnilisi lihtsustusi seitsmendasse raamprogrammi. kõigepealt see puudutab, puudutab pakkumiste väljakuulutamist äh,, aruandlusmeetodite äh, loomist riiklikul ja Euroopa tasandil, nende harmoniseerimist, keskmiste kulude vähendamist ja lõpuks järk-järguline finantseerimise sisseviimine, mis oleks tulemustepõhine. ma tervitaksin neid ettepanekuid, sest minu arvates muudaks see võimalikuks lihtsustada projektide loomist äh, seitsmenda raamprogrammi alusel. hoolimata sellest on taoliste teadusarengu instrumentide lihtsustamine, nõuab ka seda, et äh, ülavoolus asju tehtaks lihtsamalt ja seetõttu peaks see käima käsikäes ühtekuuluvuspoliitikaga, võttes sealt kogemusi, seetõttu ma täpsustaksin, et seitsmes raamtöö äh,, raamprogramm ja tõukefondid üritavad saavutada erinevaid poliitilisi eesmärke ja seetõttu liiga palju koost kokkulangevust kahe poliitika vahel ei ole. oma arvamusest tervitan regionaalpoliitilist aspekti ning seitsmendana on programmi lihtsustamist. meie komisjon on tihti debatti pidanud selle üle, et on vaja lihtsustada ühtekuuluvuspoliitikat ja me oleme seda ka varem arutanud. peame seda analüüsima sügavamalt, kui valmistume kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgseks finantsperspektiiviks. suuremad debatid on suurendada läbipaistvust, äh, fondide tõhusust ning tagada õiguskindlust toetuse saajatele kui me selle peale mõtleme, siis oleme näinud head kogemust tõukefondidega, niisiis inimesed, kes seitsmendat raamprogrammi juhivad, võiksid saada inspiratsiooni just nimelt praktikast, kuidas lihtsustada teadusuuringuid. ühtekuuluvuspoliitika on tõestanud oma tõhusust viimaste aastate jooksul ja see peaks olema näiteks teistele poliitikatele, kus makstakse kasusaajatele raha välja. sama loogika kohaselt toetaksin kolleegi Nistoraiseri ähm, seisukohti ma toetaksin, mis kutsuvad üles suuremale sünergiatele äh, erinevate programmide vahel. isegi kui on erinevaid instrumente, kes mõnikord taotlevad erinevaid eesmärke, kui need peavad olema efektiivsed, siis peame otsima sünergiat seitsmenda raamprogrammi ja struktuurfondide vahel ja see tundub esmapilgul ilmselge. Euroopa seadusandlus ütleb, et kaasfinantseerimine struktuurifondidest ei tohiks aval-, avatud olla äh, kaasfinantseerimisele teistest ühenduse instrumentidest. ma ei taha selle juurde tagasi tulla, aga see peaks tegema elu lihtsamaks kasusaajatele. kuid minu arvates on oluline saada kasu seadusandluse paindlikkusest, kui me saame kombineerida erinevaid instrumente erinevate projektide jaoks, nii et meil oleks võimalik paremini finantseerida teadusuuringute pro-, programme esita muudatusettepaneku selle, sellele vastavalt, kuidas reeglite koordineerimine seitsmenda raamprogrammi ja struktuurifondide vahel oleks kasuks võimalikele kasusaade, saajatele, suurendades nende õiguskindlust, see tähendaks ka, et võime vähendada äh, vigade määra projektide loomisel ja see loomulikult on hästi-hästi oluline teema meie jaoks. seitsmes raamprogramm ja tõukefondid on loodud suht-, sarnaste põhimõtete kohaselt, eriti mis puudutab finantsilist äh, partnerlust. see on hea juhtimispõhimõte ja me peame tagama, et nendest põhimõtetest ka pikas perspektiivis kindlasti kinni peetakse. regionaalarengu komisjonis me teame, et äh, regionaalpoliitika edu aluseks on see, et mitmed partnerid on usaldusväärsed finantsilises mõttes samuti. rasketel aegadel nagu praegu kui tegemist on majanduskriisiga, tahaksin meenutada, et kaasfinantseerimine peaks jääma reegliks ning pingutusi tuleks samuti jagada, seetõttu kutsun üles seitsmenda raamprogrammi juhtorganeid äh, arvestama hea juhtimise põhimõtteid, mis on olnud äh, struktuuripoliitika edu aluseks olnud kuid seitsmes raamprogramm ei ole väga detsentraliseeritud regioonide mõttes. Euroopa Liidu algatused Euroopa Komisjoni algatused äh, tähendavad seda, et neil on otsuse tegemise võime ja rakendamise võime, see on loogiline selles mõttes, et taotlused, eesmärgiti on erinevad, aga regionaalsel tasandil, regionaalne tasand on kõige parem, et stimuleerida äh, kasvu, teadusuuringuid ja arenguid, sest nad on lähedal ülikoolidele, äh, ülikoolidele, arendusasutustele, VKE-dele ja regionaalsetele ameti äh,, ametivõimudele. kohalik äh,, kohalik võim võib luua klastreid, mis parandab sünergiat erinevate osapoolte vahel, alustades baasuuringutega ja liikudes seal, sealt edasi kuni sinnamaani, et tooted viiakse turule. kui me räägime seitsmenda raamprogrammi juhtimisest, siis teen ettepaneku, et regionaalset aspekti võetaks paremini arvesse. on eluliselt tähtis, et täpsustame selle programmi eesmärke mina arvan, et investeeritud summadel peaks olema konkreetne mõju majandustegevusele ja töökohtade loomisele kogu Euroopa Liidus. ei tohi raisata riigi raha projektidele, mis ei stimuleeri konkurentsivõimet oma arvamuses ütlen ka välja, et seitsmes raamprogramm keskendub äh, oiveprogrammidele ja suuremahulistele programmidele, mis on väga hea, sest nende oiveprogrammide dünaamikal on positiivne järelmõju kogu Euroopa Liidule sõltumatu sellele, kui kaugele nad siiamaani oma teadusuuringutes jõudnud on. see lähenemine täiendab ühtekuuluvuspoliitika lähenemist, mis otsib tasakaalustatud arengut kogu Euroopa Liidus ning territoriaalne ühtekuuluvus, seda peab, peavad täiendama äh, suured äh,, hästi sihitud äh, teadusuuringud, hoivekeskused tõstavad keskmist taset kogu Euroopa Liidus, seitsmes raamprogramm peaks tagama ka konkurentsivõimet ja väljapaistvust kõikidel alal, aladel. mis puudutab ITRE-t, pro-, äh, nemad esindavad siin natukene teistsugust seisukohta, äh, ITRE raportöör ütleb, et teda huvitavad äh, tulemustel põhinev lähenemine, meie tahaksime teadusuuringutel põhi, põhinevat lähenemist. tema väitel on tulemuspõhine lähenemine mõjutamas negatiivselt kvaliteeti, ma ei ole sellega nõus, mina, mind huvitavad rohkem tulemus ja efektiivsus, mida seitsmes raamprogramm anda saab. loomulikult peame leidma sü sünergia struktuurifondide ja seitsmenda raamprogrammi vahel, aga me ei tohi segamini ajada eesmärke, mis on natukene erinevad. raamprogramm keskendub hoivekeskusele, samal kui struktuurifond annab panuse territoriaalsele ühtekuuluvusele tervikuna ja neid kahte peaks nägema üht-teist täiendavatena. meil on nüüd võimalus kõigil meil anda oma panus sellele arvamusele muudatusettepanekute kaudu, mida kolleegid esitavad ja loodetavasti saame saata tugeva signaali ITRE-le ja siis edasi nii nõukogule kui komisjonile. ma tahaksin teile meenutada, et see arvamus peaks väljendama peamiselt Regionaalarengu Komisjoni seisukohti ning seetõttu peaksid muudatusettepanekud olema konkreetsed. meie sõnum vastasel korral võib minna liiga lahjaks kui me oma valdkonnast väljapoole liigume, seega kolleegid, võtke seda palun arvesse. vaatame seda regionaalarengu dimensioonist lähtuvalt ja loomulikult olen teie käsutuses ja variraportöörid samuti, nii et saame teha konstruktiivset koostööd sellel teemal, mis on poliitiliselt niivõrd oluline, aitäh! nüüd avan äh, diskussiooniks mikrofoni, härra Kudmanis, palun. For honorary raportöör, two things, first mina teeksin raportöörile järgmise ettepaneku. kui vaadata Regi ettepanekuid ITRE-le, siis esimene punkt on väga oluline. nimelt liiga väikesed saavutused, me maksame kolmkümmend protsenti teadustööle vähem peale selle kahe tuhande üheksandal aastal maksime null koma kaheksa protsenti vähem kui kahe tuhande kaheksandal aastal. ja ette on nähtud ka järgmises eelarves vähem raha teadustööle kui kahe tuhande kaheksandal aastal, niisiis niisiis ma, ma arvan, et see on kõige olulisem punkt, mis tuleks välja tuua. probleem on selles, et rahasid ei maksta välja sellepärast, et äh, raha saajad ei ole selleks valmis. teine asi, ma ei tea, mida kolleegid arvavad, aga ma usun, et meil puudub igasugune sidusus teaduste rahastamise küsimus sotsiaal- ja regionaalfondidest. mingisugust ja seitsmendast raamprogrammist, mingisugust sidusust ei ole. ma ei ole ühtegi dokumenti selle kohta näinud, et on koordineeritud sotsiaal- ja reg-, regionaalarengu fondist eraldatud rahasummade maksmine teadustööle ja seitsmenda raamprogrammi rahade väljamaksmise vahel. ja need numbrid, mis ma alguses välja tõin, tõendavad ka seda, need on kaks olulist asja, mille me võiks oma arvamusse sisse kirjutada Itrele. suur tänu! suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? proua Kallenbach ja ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, dass das, der vorliegende Bericht. Suur tänu. Reigi komisjoni arvamus on väga oluline. mõningad nendest põhimõttelistest aspektidest mängivad olul-, väga olulist rolli regionaalarengus ja sage-, vahel on ka meie arvamus vastuolus ITRE omaga. me peame siin küsima järgmise küsimuse. ühelt poolt on meil teadus, teiselt poolt areng ja innovatsioon. teaduste eesmärgiks on teadmiste äh, väljatöötamine, innovatsiooni eesmärgiks on teadustöö edendamine. niisiis, meil on tarvis teaduskeskusi mis sage-, arvatavasti asuvad kuskil linnades, kus on ka ülikoolid. nagu härra Kadek ütles, on meil tarvis tagada, et ka VKE-d saaksid juurdepääsu teadustöö tulemustele. sest äh, VKE-d on koht, kus äh, vähema raha eest saab rohkem, me teame, et väik-, väikesed laboratooriumid on tegelikult probleemide ees, ees. aga võib-olla meie lähenemine on vale. VKE-de puhul see tulemuspõhine lähenemine on võib-olla vale. niisiis, võib-olla peaks oma tekstis seda mainima. võib-olla peaksime olema riskialtimad. veel üks asi ma olen rääkinud ettevõtjatega ja neid, nende tegutsemist pärsib, pärsivad liigsed kulud. näiteks on vaja osta pidevalt uut tarkvara, et arvutusi läbi viia, ilmselgelt on see äh, vale lähenemine, aga suur tänu senise töö eest. suur tänu, Mihhail Toiler. ja, tänan, Frau Vorsitzende, liebe kolleegin. suur tänu, proua esinaine. ma nõustun täiesti proua Kalenbachiga, kui ta rääkis teadusprogrammidest. sageli kurdetakse inimesed, kes esitavad avaldusi eriti väiksematest teaduskeskustest, äh, nad sageli kurdavad. võib-olla peaksime me asjad muutma selgemaks, kui see ITRE raportis on. me peaksime ütlema, et me peame standardiseerima avalduste esitamist Euroopa Liidu programmidesse. paljud avalduse esitajad on mulle öelnud, et kogu see bürokraatia on liiga keeruline, et sellest läbi närida. niisiis me peame selgelt välja ütlema, et sama avaldust esitamise kord peaks kehtima kõikide jaoks. olenemata sellest, kas avaldus esitatakse teadusprogrammi või regionaalarengufondi või ükskõik mis muu fondi jaoks. võib-olla tuleks selle üle mõelda proua Kari-, Karimanelli. Euh, je remercie le, rapport euh, pour, le rapporteur pardon, pour sa proposition. Moi, j'aimerais... suur tänu, ma tahaksin tänada ka härra Kadeki tema töö eest. mul on paar kommentaari, mille ma esitan ka muudatusettepanekute kujul. kõigepealt ma arvan, et see arvamus peaks keskenduma ühe meie prioriteedile äh, järgmise programmeerimisperioodi ajal. nimelt tuleb suurendada rahasummasid innovatsiooni rahastamiseks teatud valdkondades, nagu näiteks jätkusuutlik areng. eriti, mis puudutab just taastuvenergiaallikat, aid äh, energiatõhusust ka ehitiste puhul ja nii edasi. ehk siis me peame innovatsiooni kasutama kõikides nende, kõikide nende uute valdkondade puhul samuti me peame ennetama uusi arenguid innovatsioonis, meil on tarvis targemat ja konkreetsemat innovatsiooni, et me näeksime ka konkreetseid tulemusi. ja nüüd on minu arvates kätte jõudnud aeg seda kõike ka arvesse võtta, näiteks keskkonnamõjud on samuti tähtsad, nagu ka sotsiaalsed mõjud me ei mõista meie maailmas toimuvat, kui me ei aita kaasa sotsiaalteaduste arendamisele. ehk siis üleilmastumisega kaasa tul-, kaasas käivad muutused, mis mõjutavad ka demograafilist olukorda, seda tuleb kõik arvesse võtta. me räägime siin innovatsioonist ja soovime seda üle kanda otse ettevõtetele, aga me peame olema ettevaatlikud ajaloolastel ja sotsioloogidel on mängida oma oluline roll ja, ja seda ei tohi unustada. siis ma tahaksin ära mainida, et raportis puudub ka side sotsiaalse integratsiooni ja innovatsiooni vahel. minu arvates peaksime me oma lähenemises ühendama ühtekuuluvuse ja arengu küsimused integreeritud sotsiaalsesse lähenemisesse, nagu seda tehakse erinevates meie sotsiaalprogrammides. Nende programmide peamiseks eesmärgiks on toetada innovatsiooni arengut mahajäänumates äh, piirkondades. ja Euroopa Liidu teadus- ja arendusprogrammid peaksid keskenduma konkreetsetele tulemustele, nagu näiteks hariduse ja koolituse parandamine haavatavate, haavatavate inimrühmade puhul nendes vaesemates piirkondades seeläbi saame me Euroopa linnades vähendada ebavõrdsust. samuti tuleks suurendada linnade atraktiivsust läbi liikuvuse suurendamise, teenustele juurdepääsu parandamisel ja nii edasi. palju, palju aspekte on siin veel. ma esitan oma muudatusettepanekuid ja loodetavasti saate te neid arvesse võtta, sest ma tõesti arvan, et teadustöö on valdkond, mida me peame täielikult tänapäeval toetama. ja kui teil on aega arvamuse, härra arvamuse koostaja, siis peaksime me äh, tegelema ka nende teaduskeskustega. Alan Kadek. kas te, ahah, äh, härra Kelly kõigepealt. suur tänu kõigepealt, au ja kiitus raportöörile. mul on paar märkust klastrite koostamine innovatsiooni jaoks on hädavajalik, muidu ei saavuta me tulemusi. tekib liigne hajutatus. avalduste esitamise lihtsustamine on samuti tähtis. paljude inimeste jaoks on rahastamise hankimine sellel tasemel nagu kunst ja kui te tunnete kedagi, kes neid, seda paberimajandust oskab, siis on teil pool tööd juba tehtud, aga paljud ei julgegi sellega tegelema hakata. niisiis, me peame palju ära tegema, et äh, protseduure lihtsustada. teiseks, me peame äh, saatma inimestele välja sõnumi, et äh, fondide kasutamine on nüüd palju lihtsam. ja kolmandaks, me peame üle minema saavutustepõhisele rahastamisele, sest muidu on meie teaduste innovatsiooni tulemused kasutud. võib, võib-olla peaks meie rahastamine olema selline, et mida rohkem te tulemusi saavutate, seda rohkem te raha saate, näiteks alguses võiks välja maksta ainult seitsekümmend protsenti rahadest peaksime jah, keskenduma nendele praktilistele meetmetele, sest me peame ju aitama kaasa innovatsioonile, looma jätkusuutlikke töökohti. ja see peab olema meie peamine eesmärk, suur tänu. suur tänu, keegi rohkem sõna ei soovi. härra Kadek, vahest soovite vastata küsimustele? jah, suur tänu, proua esinaine. kõigepealt ma olen väga rahul sellega, et meie kolleegid on sellest teemast väga huvitatud. see ei ole ka üllatav. ma olen kindel, et nad esitavad mitmeid muudatusettepanekuid, kus on kirjas nende poolt täna öeldu. loomulikult võib nende üle ka edaspidi arutleda. nüüd see tulemuste küsimus. see on üks vastuoluline küsimus, selle üle tuleb veel vaielda ja võib-olla tuleks koostada mingisugused muudatusettepanekud selle kohta, erinevad kolleegid tegid erinevaid ettepanekuid. mõned nendest võiks siia arvamusse ka sisse kirjutada, et saavutada kompromiss ja teatud tasakaal, sest seda me arvamuste ja raportite puhul alati ju üritame teha. suur tänu teie kommentaaride eest! suur tänu, kolleegid, täna peame me otsustama ainult veel, mil-, mis on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. mina arvan, et see võiks olla kakskümmend kaks juuli keskpäev. sest meie komisjonis soovime me dokumendi vastu võtta kuuendal septembril. nüüd saame tagasi tulla punkti number kümme juurde, sest Laslo Surjan on kohal. ja annangi kohe temale sõna lühidaks ähm, tutvustuseks, palun. Köszönöm, tisztelt elnök azt. Suur tänu. Lugupeetud kolleegid. Kõigepealt natukene informatsiooni. Räägiksin sellest, milline on 2011. aasta eh, eelarve staatus. ECOFIN pidi nõukogu öö, eh, otsuse öö, lõpuni viima, pidi võtma seisukoha eh, komisjoni ettepaneku osas ja ka nad ei tulnud selle tolga toime, sellepärast et Lissaboni leping on muutunud eh, tõhusaks. kui tegemist on niivõrd olulise teemaga, isegi kui tegemist ei ole traditsioonilises mõttes õigusloomelise tööga, siis peavad rahvusparlamendid saama kaheksa nädalat aega oma kommentaaride esitamiseks. see kaheksanädalane periood ei alanud mitte siis, kui komisjon andis üle oma ingliskeelse dokumendi, vaid see algab siis, kui kõik tõlked on ametlikult eh, valmis tehtud ja see juhtus alles mõne päeva eest. nii et eh, mingisugust äh, ametlikku arvamusavaldust nõukogult me ei saa enne augustikuud. ning äh, see mõjutab kahtlemata meie tööd väga tõsiselt. Koroper, Koreper ütles, et nõukogus peab olema kahekolmandikune häälte enamus selle arvamuse kohta. ja seega siis kirjalik otsus on selline, millele kirjutavad alla ainult finantsministrid ja mida see tähendab meie jaoks? see on siis järgmine punkt, mida me peame äh, arutama, ega sealt midagi head ei tule. sellepärast, et äh, liikmesriigid äh, alustavad loomulikult oma raskustest, mis nendel kodus on ja see mõjutab väga oluliselt seda, Euroopa Liidu eelarve osa. kõigepealt, raha ju ei ole. liikmesriikide valitsused on huvistatud sellest, et eelarvet tõmmataks maha nii palju kui võimalik. ja nüüd teine asi on üsna eripärane meid puudutav faktor. liikmesriigid ütlevad, et nendel puudub raha äh, maksta Euroopa Liidu eelarvesse ja sellepärast äh, nende rakendusrahad on väiksemad kui see, mida Euroopa Liit on praegusel hetkel välja pakkunud ja ma arvan, et meie oma komisjonis peaksime koostama sellise sidusa järjekindla arvamuse, sellepärast et liikmesriigid ei leia omavahel kokkulepet näiteks, kuidas olukorraga hakkama saada. mõnedes eh, kohtades on eh, olukord väga tõsine, näiteks minu koduriigis Ungaris ja seal öeldakse, et, et eh, mina püüan raha saada eh, mingisuguse projekti jaoks, sest meil on vaja Euroopa Liidu rahasid teatud projekti jaoks. Eh, niimoodi arvavad Ungari ja veel mõned, kes on hätta jäänud. aga mulle tundub, et ükstaskõik, mida lõppkokkuvõttes parlament ka ei ütleks, meie regionaalarengu komisjonina peame eh, oma kindlale positsioonile jääma selle nimel, et paika jääksid need sammad, mille eh, pakkus välja esialgses variandis komisjon. Eh, nii et me peame jääma esialgse eelarveprojekti juurde, nüüd kasutatakse mingeid teist sõnu, aga teisi sõnu, aga põhimõtteliselt on asi nii. ja kui me nüüd sellesse võitlusesse laskume, siis praegusel hetkel on meil Äh, nõukogu äh, äh, lubaduse eelnõu, kus öeldakse, et kui, et kui ühtekuuluvusfondi jaoks raha ei ole, siis nõukogu parandab eelarvet ning annab meile piisavalt raha. ma tuletan meelde teile ja ka liikmesriikide valitsustele, et viimase kvartali jooksul, viimaste eh, kuude jooksul on olukord kujunenud nii, et niisugune lahendus ei tööta. ja kui liikmesriigid esitavad oma arv, oma vajadused möödunud või selle aasta lõpuks, siis see läheb kõik Eh, järgmise aasta eelarvesse, täpselt nii möödunud aasta lõpus juhtus. ja eh, kõik kukkus selle aasta eelarvesse. komisjoni ettepanekud on meile vastuvõetavad ma ei ole oma analüüsi nüüd päriselt lõpetanud, ma olen vaadanud ka nõukogu ettepanekuid. näha on, et eh, nõukogu on eh, teinud oma tööd põhjalikult, nad on väga eh, palju mõelnud ka taktikale, nad on raamsummasid maha tõmmanud, aga need kahe tuhande kümnenda aasta summad on siiski kõrgemad, kuidas see siis võimalik on? kui kõik asjad juhtuvad aastal kaks tuhat kümme, siis ei ole parlamendi huvides nõustuda sellepärast et muidu Euroopa Liit jätkab eh, funktsioneerimist eh, ainult ühe kaheteistkümnendiku eh, osas, mis puudutab kahe tuhande üheksanda aasta igakuist eelarvet. nüüd nõukogu on natukene rohkem pakkunud kui kahe tuhande kümnenda aasta arvud ning eh, siis parlament võib jääda ka mm, sellega nõusse. aga kui me nüüd vaatame erinevaid tõlkeid, erinevaid keeli, eh, siis eh, tõlked on kõik valmis. palun tutvuge nendega ning te saate esitada oma muudatusettepanekud. mina mõtlesin muudatusettepaneku koostamisele, mis heakskiitu leides Eh, tuleks minu poolt lauale väga viimasel hetkel, sest eh, see põhineks koordinaatorite, koordinaatorite arvamusel eh, erinevate katseprojektide põhjal ja nendele katseprojektidel on ju terve komisjoni toetus ma toon välja nende katseprojektide nimekirja eh, koordinaatorite ettepanekute alusel. katseprojektid eh, ei, katse, kaitseprojektide nimekiri ei tähenda seda, et nad ei oleks eh, seaduslikult pädevad, vaid et kui kõik need vajadused kokku liita, siis on meil vaja raha viis korda rohkem eh, võrreldes sellega, mis olemas on. ja selles eh, osas on meil oma arvamus eh, komisjoni töödokument toob ära erinevad ettevõtmised, mida me oleme välja pakkunud ning siis me peame nüüd panema selle vastu dokumendi, kuivõrd rakendatav see kõik on. E, selle dokumendi esitab ka komisjon ja see saab valmis kusagil suvel. mul on niisugune vaikne lootus, et septembris uute ettepanekutega välja ei tulda. aga kui ikkagi nii läheb, siis e, ette antud tähtaja jooksul esitage oma ettepanekud ja palun andke oma ettepanekud otse minu kätte, sest mina tahaksin siis valmistada ette koordinaatorite töö. proua eesistuja. see, mida ma ütlen arvamuse lõpus ja Rahvapartei koordinaatorid arvavad, et eh, siin väljendub eh, nende ühine seisukoht. suur tänu. Eh, järgmine kõneleja. vabandust, ütleb härra Kodmanis, ma vabandan, et ma nii palju täna räägin, aga mina olen variraportöör. mina oleksin radikaalsem kui härra Surjan mida pakub välja nõukogu? nõukogu e, teeb ettepaneku e, vähendada fondidele e, esitatavad Nad räägivad sellest, et üks koma seitsekümmend viis miljardit eurot peaks fondidesse minema äh, Eh, vähem raha. ja kui te nüüd vaatate, kuidas need vähendused toimuvad, siis eh, sotsiaalfondist eh, väheneb raha saja kahekümne miljoni osas, regionaalsotsiaalfondi osas sada kakskümmend üheksa miljonit, regionaalfondile üle kolmesaja miljoni vähem. tõepoolest, Eh, härra Surjanil on õigus, et kui üks miljard maha tõmmatakse, siis raha on ikkagi natukene rohkem kui kahe tuhande kümnendal aastal. aga vaadake nüüd kahe tuhande kümnendat, kahe tuhande üheksandat aastat, seal eh, esitati äh, fonde väga vähe, raha oli väga vähe, nii et, et see äh, äh, nii et see äh, raha oli sisuliselt poole väiksem kui enne ja nüüd vaadake, kuidas siis kriisi ajal toimitakse. Äh, tegelikult me saame ainult öelda seda, kas me nõustume nõukoguga või mitte, sest meie põhiprobleem on see, et äh, Eh, linna, et riigid püüavad eh, parandada seda raha kasutuselevõtu määra ja nüüd eh, on muidugi väga hea, kui on lubatud raha, aga me ikkagi vaatame, kui palju sellest rahast välja makstakse. ja praegusel hetkel on kogunud viie aasta jooksul eh, väga suur väljamaksmata raha eh, hulk ja nüüd praegusel hetkel komis-, nõukogu püüab rahasid maha tõmmata ja meie peame otsustama, kas me nõustume sellega või mitte, igatahes minu arvates nemad lähevad liiga kaugele ja tegelikult nad ei anna ka meile mingit informatsiooni Äh, ainult nad ütlevad meile niimoodi, et vastavalt olemasolevale infole meie äh, tõmbame maha üks koma seitsekümmend viis miljardit eurot. ja see on ainukene asi, mida me peame siin praegusel hetkel arutama, kas me oleme sellega nõus või mitte, kas me äh, oleme nõus väiksema vähendusega või pole üldse nõus vahendusega. suur tänu. nüüd härra Kotmani see jutu kontekstist, kas me siis saame, peame asjadest aru niimoodi saama, et komisjoni ettepanek põhineb liikmesriikide poolt välja pakutud prognoosidel ja komisjon alati tõmbab raha maha ja siis komisjon pakub välja vähem, kui on riikide prognoos ja kui nüüd äh, nõukogu veel midagi maha tõmbab, siis rahasumma on küll väga tunduvalt väiksem ja Lasno Surjan ju tegi meile ettepaneku, et me peaksime olema eh, komisjoni ettepaneku poolt. Mihhail Toiler, palun. härra Kodmanis tõstatas eh, äärmiselt olulise poliitilise küsimuse milline on meie positsioon majandus- ja sotsiaalkriisi ajal? riikidel on suured sissetulekuprobleemid. Need eelarved on korrast ära ja see on minu suur küsimus. aga kui eh, parlamendid, kui liikmesriigid ütlevad, et eh, nende regionaalsetes eelarvetes raha ei ole, siis eh, tekivad nende eelarvatesse tohutud augud. aga kui me ikkagi ütleme, et raha on vaja maksta, siis on tegemist väga olulise argumendiga. härra Kootmanis rääkis sellest, kui palju raha suudetakse ära kasutada regionaalpoliitikas kas kõik raha, mis on eelarves ette nähtud, kulutatakse ära? ilmselt mitte. nii et, et see raha kasutamisvõime on erinev sõltuvalt nendest eesmärkidest, mis on püstitatud. ning meil eh, oleks küll elu väga keeruline, kui me nüüd loobume teatud rahast eelarvest, aga eh, aga meil ei ole ka midagi öeldud, mikspärast raha ei ole ära kulutatud, me ei tea sellest mitte midagi. nii et poliitiliselt on äärmiselt oluline nõuda, et et raha pandaks kõrvale. mikspärast me, kuni me saame teada, mikspärast raha ära kulutatud ei ole, nii et, et raha tuleb lihtsalt eh, panna kõrvale ja vaada- ja siis nii kaua arutada seda teemat. koordinaatorid peavad sellega tegema, tegelema. äärmiselt oluline on teada, mikspärast raha on kulutamata jäänud. kui me raha laseme nii kergesti näppude vahelt läbi, ütleme tõmmake maha ja kõik, siis äh, ei ole asi õige, me peame nõudma, et komisjon räägiks meile ning ka liikmesriigid peaksid meile selgitama, mikspärast raha on kasutamata jäänud. järgmine kõneleja aitäh, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada härra Surjani selle raporti eest ja mina tahaksin äh, rääkida katseprojektidest. see on äh, Äh, äärmiselt oluline Donau projekt. on vaja äh, suurendada selle äh, piirkonna konkurentsivõimet, tema identiteeti ning on vaja ühendada projekte ning ka härra Surjan leidis, et äh, see oleks väga hea mõte. see on oluline, et ei tekiks meil konkureerivaid arusaami. me oleme vastu nõukogu arvamusele, et, et kulukohustused jäävad samaks, aga maksete äh, tase langeb me oleme sama nõu, eh, sama meelt, nagu on komisjon, et maksete tase ei tohi mitte mingil juhul väheneda ning eh, eh, tundub, et see on ainus seisukoht, millega me saame nõustuda. nii et, et kujutage ette, et aastal kaks tuhat üksteist hakkavad riigid taastuma ning nendel tekib eh, võime, suur võime raha kasutamiseks ja siis kui nüüd nendele rahaeraldised vähenevad, siis see mõjub ju eh, tohutult nende projektide peale, mis peaksid kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks lõppema. härra Obermaier, suur tänu. jah ega raha kusagilt juurde ei tule. me peame hakkama saama sellega, mis meil on. ja seega siis, kui me nüüd räägime rahade mahatõmbamisest, rahuta kasutamata jätmisest ja rahade kasutamise võimest, siis kui meile asju ei selgitata, me lihtsalt ei nõustu millegagi tegemist on majanduslangusega eh, paljudes regioonides ning on äärmiselt oluline vältida seda, et me veel sammukese tagasi teeksime. on palju katseprojekte, eriti Donau piirkonnas. võib-olla siis tasuks vaadata, kas kõiki eelarves ette nähtud teemasid peaks jätkama. palju raha käib läbi regionaalpoliitika ja seda peaks tegelikult tegema regioon eh, pidevalt, aga on ka maid, kellel on probleeme, näiteks Türgi ja ja Kontrollikoda ütleb, et eh, Türki kaob raha nagu musta auku, seal ei ole võimalik midagi kontrollida, nii et me peame olema ettevaatlikud. sest raha meil kusagilt juurde ei tule. me peaksime ikkagi vaatama, keda me selle rahaga aitame. näiteks eh, Donau regioonist rääkides oleks tõepoolest tragöödia, kui raha tulemata jääb. ja hoopis antakse abi kusagil mujal. järgmisena Joachim Teller. suur tänu. suuline ja kirjalik raport, mida me nüüd täna siin kuulsime, teeb mind natukene mm, ettevaatlikuks teeb mind murelikuks, sest tegelikult me praegusel hetkel eh, oleme täielikus pimeduses. see, mida nõukogu teeb, ei näita meile teed, kuhu me peame minema, seal on ainult mingisugused ähmased deklaratsioonid ja eh, nüüd öeldakse, et rahavoogudele on pandud pidur peale eh, kuni ei öelda, mida rahaga tehakse. eile me just rääkisime kolleegidega rahvusparlamendidest ja nemad ütlesid, et eh, probleem on kaasfinantseerimisega eelarve osade, eelarveprobleemide tõttu. aga eh, mõned jälle ütlesid, et nendel on eh, nagu teadmistega probleem, nad lihtsalt ei tea, mida rahaga peale hakata. teistel on rahast väga suur puudus me peaksime eh, kuidagimoodi selle eh, probleemiga hakkama saama, kas me ei peaks aitama eh, riike, piirkondi, et nad saaksid paremini aru, kuidas nad raha kulutama peavad. seda tuleb teha käsikäes komisjoniga. minu arvates meie arutelu koondub kahele. kõigepealt kas siis eh, peaks saama preemiat sellest, et minevikus ollakse, oldi edukad ja siis vaatama, milline on strateegia. aga tegelikult me ei tea, eh, millel see kõik põhineb, me tegelikult ei tea, kas tulevikus raha on või ei ole. sest need liikmesriigid, kes raha saavad, ei tee mingisuguseid avaldusi selle raha saamise kohta ja kui on niisugune ähmane olukord siis on asi paha. E, mõned liikmesriigid on kirjutanud alla finantsi stabiliseerimisprogrammidele. komisjon on, komisjonil on palutud kuuskümmend viis miljardit selleks kättesaadavaks teha. ja siis ma tegelikult tahaksin teada, kustkohast see raha tuleb, ma tahaksin, et meile sellest räägitaks on palju kuulujutte. räägitakse sellest, et struktuurifondide eh, eh, kasutamata rahad eh, lähevad käiku riskide maandamiseks. kui ja selle finantsstabiilsus Ehm, lepingute eh, vallas eh, kasutatakse just seda raha. praegusel hetkel me räägime siin teoreetiliselt, me võime rääkida teoreetilistest probleemidest, teoreetilistest edulugudest, aga me ju ei eh, tea täpselt, kas kogu süsteemil saab olema ka korralik rahanduslik alus ja Ehm, siis ehm, kui inimesed tahavad midagi teha, räägivad nad rakenduskavadest vaakumis. varsti algavad puhkused. aga poliitikutel puhkust ei ole, nii et, et me tõepoolest peame tulema selle teema juurde tagasi otse maid eh, septembri alguses ning me peame saama vastuse nendele küsimustele, mida me täna tõstatasime, muidu ei ole mingit edasiminekut. aitäh ja Laslo Suljan, palun vastake. suur aitäh, kallid kolleegid aitäh teile, kolleegid, eh, kommentaaride eest ja nõudeannete eest, minu arvates see oli tõeliselt huvitav diskussioon ja ma tahaksin anda mõned vastused. kõigepealt minu kallis sõber Kodmanis. ma tõesti ei mõista, et kui, kui tõlge oli hea, siis te ütlesite, et siis te olete vastu. ja peale seda te ütlesite täpselt sedasama, mida mina öelda tahtsin. nii et ma ei näe mitte mingisugust vastuolu siin see on kõige olulisem. kas see komisjon, Regionaalarengu komisjon, kas see otsustas püüda kaitsta neid numbreid, mille pakkus meile välja Euroopa Komisjon nõukogul ka läbirääkimistel või ei. kui ma õigesti aru saan, siis need kolleegid, kes tõstatasid nüüd oma seisukohti, on enam-vähem ühel meelel selles, et me peaksime püüdma seda kaitsta. selline on teie raportööri ehk siis minu seisukoht. ma rääkisin võimalusest, et lõppude lõpuks me midagi kaotame. debatis on kõik võimalik ja on häid põhjuseid ja mõned jälle mainisid uuesti neid põhjuseid, miks me mingisuguse summa ikkagi kaotame. aga nüüd peab meil olema õige taktika ja neil taktikalistel põhjustel septembris loodan ma, et valdav enamus sellest komisjonist hääletab jah. hääletab selle lähenemise poolt, nii nagu teie proua eesistuja ütle, esimees ütlesite, on põhjendatud kaitsta Euroopa Komisjoni plaane. miks? on selge, et rakendus muutub suuremaks, on ka selge, et viimaste aastate jooksul tänu äh, lubatud eraldistesse on käivitatud hästi palju programme, algatatud neid, maksed tulevad hiljem. ja see periood üksteist, kaksteist on suuremate maksete periood ja vähenemine praegu on nõukogu taktikaline samm ja ei midagi enamat. ja lõpuks selle punkti jooks, juures me peaksime olema selles ühel meelel, et ühtekuuluvuspoliitika, regionaalarengu poliitika ei ole osa probleemist, see on osa lahendusest. see on kasulik vahend, mille kaudu saame parandada liikmesmaade majandusolukorda seetõttu mitte et vähendada, vaid suurendada. suurendamine oleks hea samm. loomulikult te mõistate, millised on äh, raskused ja piirangud. on praktiliselt samuti üks võimalustest. mis puudutab nüüd äh, katseprojekte või pilootprojekte, komisjon ise pakkus välja selle, mis teie välja ütlesite. vähemalt kolm ettepanekut, üks härra Deutschilt, üks minult, üks teilt mõistlik need kokku viia. mitte sõnasõnaliselt, aga me võime seda arutada ja me suudame leida hea lahenduse. ja ma loodan, et me saavutame hea, hea töötava pilootprojekti, suudame seda käivitada. ma loodan, et see on kõigile selge et siin faasis see mikroregionaalne poliitika ei tähenda suuremat raha. tugevam ja parem koostöö asjaomaste ko äh, regioonide vahel, jah, aga pilootprojekt tähendab rohkem raha, mitte kasutada programme regionaalarengu fondi kohaselt või äh, ühtekuuluvusfondi kohaselt või midagi muud. ja ma tahaksin teid informeerida sellest, et mis puudutab stabiilsuspakti või mis iganes seda nimetatakse peale seda, äh, seda kuuekümne miljardi suurust uut vahendit, see ei ole raha. see ei ole Euroopa raha, kui lubate öelda. see ei ole raha, mida me kogume kokku erinevatest allikatest ja paneme kõik ühte patta kokku. see on programm. oletades, et seda iialgi ei kasutata. aga ei piisa sellest, kui me ütleme, et seda kunagi ei kasutata. me peame olema valmis vajaduse korral plaanidega, kuidas seda kasutada. kuigi seda kasutatakse, kui liikmesmaad toetatakse selle uue mehhanismi kaudu siis läheb komisjon turule ja ostab raha turult madala intressimääraga, kuna usaldus komisjoni Euroopa Liidu vastu on oluliselt parem kui usaldus antud liikmesmaa vastu. seetõttu turul Euroopa Liidu, Euroopa Komisjon saaks paremat laenu, soodsamat laenu kui liikmesmaa see raha saadetakse liikmesmaale mitte meie raha ühtekuuluvusfondi alusel. see süsteem on väga keeruline, ma ei ole selge, mul ei ole kindel, ma ei ole kindel, et ma kõikidest detailidest aru saan, aga ühtegi eurot ühtekuuluvusfondist ega regionaalarengu fondist ei kasutata selleks, selleks, et seda uut vahendit äh, käima lükata ja mul on hea meel, et mõned teist selle teema tõstatasid, sest on hästi palju vääriti arusaamisi, me olime kõik šokeeritud, kui me kuulsime, et kuus miljardit on rohkem või pool tegelikult ühe aast-, Euroopa Liidu üheaastasest eelarvest, nii et. aga see on juba teine lugu. kallid kolleegid, ma väga tänan teid teie märkuste eest ja ma väga loodan, kõiki teie, teie nõuande, annete arvessevõtmine ja muudatusettepanekute arvestamine, arvestamisega suudab see komisjon esitada hea arvamuse ähm, eelarvekomisjonile ja meil õnnestub saavutada oma eesmärke saavutada või vähemalt peaaegu neid saavutada. aitäh ja proua Kallenberg, tahtsid, tahtsite paar sõna öelda? auch nach dem Berichterstatter nochmal drankommen darf. Im Prinzip möchte ich viele suur aitäh, et andsite mulle sõna peale seda raportit, väga palju sellest, mida praegu on välja öeldud, seda ma toetaksin. mida ma enne vä-, ütlesin välja, on see, et ma tahaksin, et meie Regionaalarengu Komisjonina saadaksime selge sõnumi liikmesmaadele enne suvepuhkusi. selle kohta, milline on finantseerimine tulevikus. on muudatusettepanekud kõikide teiste punktide suhtes samuti. aga ma olen kindel, et me oleme täna jõudnud selle suhtes kokkuleppele ja ma arvan, et me võime kasutada seda paari kuud kodus, tegemaks selgeks, et ei saa olla arengut, kui regioonidel ei ole rahastust. me teame, et regioonid ja kohalikud omavalitsused on majanduse mootoriks, me teame, et kohapealne tööhõive peab saama toetatud vajab finantstoetust. kui me tahame globaalset kahe tuhande kahekümnenda strateegiat, siis me ei saa nüüd teha sammu äh, ta-, teha sammu tagasi ja öelda ei, see ei ole võimalik, meil ei ole selleks raha. täna te ütlete, et me kobame pime-, pimeduses, mis puudutab regioonide ja finantsvõimekust, aga selles komisjonis on seega eluliselt tähtis, et meie peame saama, saatma sõnumi, et me teame, kuhu me liigume kui me tõsiselt mõtleme, et tahame luua töökohti regioonides. aitäh! täna peame otsustama, milline on muudatuste esitamise tähtaeg tänu sellele, mida, sest Laslo ei öelnud seda, et nagu tavaliselt on meil hästi e, e, tihe graafik eelarveprotseduuri kohta, nii et meil ei ole väga palju aega ja seetõttu tähtaeg on ka väga lühike, kahekümne kuues juuli ja et meenutada teile, hääletus on kuuendal septembril ja ma olen aru saanud, et me hääletame teie mõlemate ettepanekud tema raporti kohta, aga me teeme otsuse ka pilootprojekti kohta. seetõttu on hädavajalik, et koordinaatorid tõuseksid nüüd oma ülesannete kõrgusele nii puudut-, nii pilootprojekti suhtes kui ka lasteprojekti suhtes, me teeme mõlema suhtes otsuse septembris ja veel üks asi, mis puudutab katseprojekti me peame aru saama ka sellest, et see on täiendav koremus, koormus, mis läheb Euroopa Komisjonile, kui tehakse otsuse, e, e, tehakse otsus, et pilootprojekt viiakse läbi. see puudutab mitte ainult finantseerimist selle projekti jaoks, aga äh, komisjonil ei ole mahtu, et seda projekti meie eest seda läbi viia, siis kukub see rakendus läbi, seetõttu pööran teie tähelepanu sellele, et kui me otsustame uute projektide teema üle peaksime kaaluma ka seda, kas me ei peaks toetama ka komisjoni suutlikkust neid projekte läbi viia meie heaks. meil oli Balti mere strateegia küsimus, kus parlament nägi ette täiendavad kakskümmend miljonit eurot, mis pidi minema äh, regionaalarengu peadirektoraati, et nad suudaksid koordineerida ja vedada seda strateegiat, selle asemel läks see välistegevuse osas eelarves ja see läks selleks, et toetada meie naabr-, äh, ei to-, toetada meie naabreid, kui minu andmed on piisavalt värsked, nii et ma arvan, et me peaksime pöörama tähelepanu ka selle, selle finantseerimise struktuuri, struktuurile, mida me oma projektile ette näeme. ja see on meie päevakorra viimane sisuline punkt. tähtaeg on kahekümne kuues juuli, nii et palun ta-, hoolitsege selle eest, et te saate omadega valmis. meie järgmine koosolek on kuuendal septembril, esmaspäeval. on see tõsi? kell seitse pärastlõunal. kell seitse lõunal, pärastlõunal kella seitsmest äh, kaheksa kolmekümneni, kuuendal septembril Strasbourgis. jah, proua Tali Beaucoup, euh, Madame la Présidente. Je voudrais savoir si finalement en septembre on pouvait... ma tahaksin teada, kas lõppude lõpuks, päeva lõpus septembris saame mingisuguse äh, urban programmi järelhinnangu, sest äh, eh, DJ Regio oli sellega nõus ja meil võiks olla mingisugune kuulamine selle kohta. aitäh juba ette selle informatsiooni eest mul ei ole äh, võimalik anda praegu konkreetset äh, vastust, aga ma kinnitan, et peale suve me kulutame aega just linna areng, äh, linna arengu dimensioonile ja komisjon on valmis jagama ka enda hinnangut samal ajal eelarve kohta, sest keegi ütles juba praegu, et et meid ei jää piisavalt, et tõenäoliselt me saame rääkida ka komisjoniga sellest, et aru saada paremini, mis faasis me oleme nende poliitikate rakendamisega ja milline on finantsaspekti pool. nii et ma tahaksin teid tänada, me oleme lõpetanud. kui te mingeid teemasid tõstada ei soovi, siis soovin kõigepealt, tööstades muudatusettepanekute kallal on nüüd hädavajalik järgmise kümne päeva jooksul, aga ma soovin ka teile head puhkust suvel ja kohtume septembris. ja ma tahaksin tänada kõiki tõlke tänada, kes on täna meiega siin olnud ja soovin ka teile ilusat suve!